Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Me alustame tänast tööpäeva ja võtame esimese päevakorrapunkti, milleks on inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet puudutavad ettepanekud vastavalt eh, kodukorra artiklile sada nelikümmend neli ja meie esimene selline arutelu puudutab olukorda Türgis, täpsemalt äh, valitud linnapeade ametist vabastamist. enne kui me alustame seda arutelu, tahaksin teile öelda, et sellel nädalal katsetame me täiskogu saalis uut süsteemi, mis võimaldab Euroopa Parlamendi saadikutel ennast elektrooniliselt registreerida vaba mikrofoni vooru ning samuti elektrooniliselt paluda sõna sinise kaardi menetluses ja me oleme saanud äh, ühe e-kirja, kus seda süsteemi tutvustatakse. ja teil on äh, olemas ka kirjalikud juhised, niisiis on teil võimalik äh, täna paluda sõna nii, et te vajutate vastavat nuppu. ja palun teil võtta ka arvesse, et teil on võimalik paluda sõna ka traditsioonilisel moel, mis tähendab seda, et tõstate pea kohale paberilehe või siis tulete ise sekretäriaadi laua juurde ja ütlete siis, et te soovite sõna ning sinise kaardi menetluses taotletakse sõnaõigust nii, et tõstetakse sinine kaart elektroonilist süsteemi me katsetame täna äh, tänaste arutelude juures ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et teil on vaja ka hääletuskaart ja see peab olema siis kogu aeg äh, olemas. meie süsteemi katsetatakse ka praegu selle arutelu jooksul, mis just praegu algab ja mis puudutab siis äh, olukorda Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamist ja ma annan kõigepealt sõna härra Lagodinskile kaheks ja pooleks minutiks, palun ähm,. In... lugupeetud kolleegid, kui ma saan teile ühe nõuande anda ja kui ma teame, et kõrval asub Euroopa Inimõiguste Kohus, minge korraks sinna, kuulake seal istungeid, seal räägitakse res-, mitte resolutsioonidest, vaid inimestest ja nende vabadusest ma sain eile vaadata istungit, kus rääkis, kus oli tegemist kohtumõistmisega naise üle, kelle mees on vabaduse kaotanud, kuigi meid kõiki on, kõiki neid linnapäid, kellest me täna räägime, nad on valitud oma kohale, kuid me räägime tegelikult enamast kui nendest, enam kui neljasajast inimesest, kes on vahistatud, täna räägime ka, räägime ka äh, härra Tšioglust, CHP esimehest, kes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Twitteris ähm, välja toodud ütluse pärast äh, kohtu all on ja räägime ka inimõiguste kaitsjatest, need inimesed, kes võitlevad teiste inimeste vabaduse eest, riskides enda turvalisusega. Veselok näiteks, kelle otsus eile langetati, kuna ta olevat kohtunikku solvanud aga see resolutsioon puudutab veel palju enamat. see puudutab Türgi ning Euroopa Liidu vahelisi suhteid kuidas me näeme selle, nende suhete tulevikku? see on keerukas, see tulevik, kuid see ei tähenda seda et, et kakskümmend protsenti kõikidest kinnipeetutest Türgi vanglates äh, istuvad seal terrorisüüdistuste tõttu need etteheited ei ole ju äh, kõikidel juhtudel õigustatud, me peame siin jääma euroopalikuks ja seetõttu on äh, täiesti õigustatud äh, ka see, et me siiski astume vastu Türgi valitsusele, sest ühiskond, Türgi ühiskond ootab meilt seda, et meie võitleksime samuti nende inimõiguste eest ma tean, et mitte kõikide vaated ei ole sellised, aga mina leian, et on oluline, et äh, meil oleks euroopalik perspektiiv, äh, mida me edasi arendame ka Türgiga suheldes, et Türgil oleks oma Euroopa perspektiiv. kuid see kõik äh, peaks olema, peaks rajanema ühisel alusel, ühise, vastastikusel lugupidamisel ning ka tingimusteta lugupidamisel inimõiguste ning õigusriigi vastu ja sellest see resolutsioon räägibki aitäh teile. ja nüüd saab sõna härra Madisson, kes on samuti raportöör, kuid teda ei ole praegu selles ruumis. ja sel põhjusel härra Sanchez Samar, poolteist minutit. Eh, tahaksin eh, väljendada rahulolu eh, selle üle, et resolutsiooni osas oli kergesti võimalik kokku leppida teiste fraktsioonidega ja seda sellepärast, et inimõiguste olukorra halvenemine Türgis äh, ei võimalda enam olukorda Türgis õigustada. selge on see, et Türgi ähm, äh, äh, kriminaal õigus äh, võimaldab äh, seadust väänata, nii et äh, inimesi on võimalik iga asja eest kohtu ette saata ning näeme, kuidas maha on võetud demokraatlikult valitud linnapead ning asemele pannakse valitsustruud isikud. tegemist ei ole õigusliku protsessiga, kohtuotsuse järgse protsessiga, vaid tegemist on eh, valitud linnapeade väljavahetamise valitsustruude isikute vastu. ei ole seega mingisugust kohtuprotsessi toimunud ning seda kasutatakse pealegi selleks, et äh, äh, seda on kasutatud ka suurlinnades, näiteks eh, Istanbulis pidi eh, sotsiaaldemokraat võitma kaks korda, et ta lõpuks rahule jäetaks. kuid eh, ma tahaks rõhutada, et praegu pole tegemist solidaarsuse, parteisisese solidaarsusega, vaid me tahame lihtsalt toetada demokraatiat Türgis, olgu nende linnapeade poliitiline päritolu milline tahes. Türgis toimub praegu väga palju murettekitavaid arenguid, Euroopa Liit peab äh, üle vaatama oma tegevuse Türgis, sest, äh, sest äh, aina rohkem peab Türgis leidma kohta lootusele. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Al-Sahlani. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid ma tahaksin omalt poolt kõigepealt tänada kõiki fraktsioone ja nende esindajaid suurepärase koostöö ja viljakate läbirääkimiste eest. me keskendusime sellele, mis on kõige olulisem ja mis Türgis praegu toimub. see resolutsioon ei käsitle mitte ainult seda, et ähm, Istanbulis valimised äh, võitnud äh, linnapea mõisteti üheksaks aastaks ja kaheksaks kuuks vangi, sellepärast et ta postitas sotsiaalmeediasse äh, oma poliitilisi seisukohti, kuigi mujal maailmas ei oleks see karistatav. sama puudutab äh, teiste linnapeade küsimust ja selles resolutsioonis käsitletakse seda, et Euroopa Parlament tunneb muret äh, laiema konteksti pärast, sellepärast et Türgis ähvardatakse demokraatiat. inimõiguste aktiviste ja poliitikuid kiusatakse taga, võimu kuritarvitatakse ning samuti kuritarvitatakse terrorismivastast õigusloomet. Türgi on Euroopa Liidu jaoks oluline riik aga samuti on see suur väljakutse Euroopa Liidu välispoliitika jaoks ma loodan, et meil ei ole vaja selliseid resolutsioone Türgi kohta kogu aeg vastu võtta, kuid minu fraktsioon on kindlasti valmis Türgi küsimust jätkuvalt päevakorda panema, kui inimõigusi jätkuvalt kuritarvitatakse ning inimõiguste alane situatsioon on halb, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted hallatakse jalge alla. ma loodan, et see resolutsioon leiab heakskiitu ja ma loodan, et me saame toetada demokraatiat ja Türgi demokraatlikke jõude, aitäh! aitäh ka teile. ja nüüd proua Temerel kaks minutit lugupeetud äh, asepresident, daamid ja härrad, Türgis leidsid aset äh, kohalike omavalitsuste valitsused, äh, rahvas langetas, tegid omad valikud, aga mis siis juhtus? me näeme, et linnapead, kes ametisse valiti, nad ei saa ametisse asuda ja ütlen selgelt välja selle, et see on ebademokraatlik ning äh, me ei tohiks seda aktsepteerida ja selle peaksime ka valjult välja ütlema ja seetõttu peab, pean ütlema kolleegidele, et äh, AKP vaidlu-, äh, valitsus on üha enam ähm, asunud oma vastaseid taga kiusama, siin tasub välja tuua vaid näiteks härra Kahtan Tšioglu, nii et äh, inimesed, kes äh, mõ-, äh, mõisteti vabaduse kaotusele kümneks aastaks, äh, see on hullumeelsus. ja me näeme, et juba praegu viissada HDP ähm, liiget on trellide taga, kõik erinevad opositsioonipoliitikud, ajakirjanikud, kes samuti vangistuses on ja samuti härra Demirtas, kelle peaksin eraldi veel välja tooma. lugupeetud kolleegid, seda teeb härra Erdogan mitte jõupositsioonilt, vaid pigem nõrkuse positsioonilt, sest ähm, kohalike omavalitsuste valimistel me nägime, et äh, ta on madalseisus, opositsioon asus ähm, ähm, üha enam maad võtma ja seetõttu äh, ta ongi niimoodi reageerimas, me räägime sellest, et äh, meediavabadus on ohus Türgis, kuid veelgi enam, Türki on nendes äh, riikide hulgas, kus toimub üha, kõige enam naiste mõrvasid, kõige enam äh, laste vägistamisi religioossetes asutustes. kas te teate, et leiab aset ka passiivseid repressioone ametiühingute, ametiühingute, ametiühingu esindajate Ähm, suhtes. nii et see kõik äh, on midagi, millele me peame tähelepanu pöörama, mida me peame äh, välja tooma. kõik need äh, kriisid õhutavad üksteist vastastikku ja tundub, et härra Erdogan on lihtsalt praegu võimust kinni hoidmas ja järgnevatel kuudel me peaksime Türgile üha enam tähelepanu pöörama ja alustame enda poliitikast, muutkem enda poliitikat, lõpetagem see halamine ja see silmakirjalikkus, me näeme seda, et äh, üha enam inimesi peavad äh, Türgist siia põgenema, kuna neil lihtsalt ei ole enam elatusvahendeid, aitäh. aitäh ja sõna saab proua Šoidrova. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid ma soovin kõigepealt tänada võimaluse eest sõna võtta ja soovin tänada ka kõiki teisi, kellega koos me esitasime selle resolutsiooni eelnõu. see näitab, et me toetame demokraatlikke jõude Türgis ja hoolime inimõigustest, samuti hoolime poliitilistest õigustest. Türgi valitsuse praegune suhtumine on ületanud kõik piirid. Nende kurdide vastane käitumine on ületanud kõik piirid. me teame, et kurdide olukord on olnud raske pikka aega, aga see, mis toimub praegu, nõuab tõesti, et hakkaksime tegutsema me kutsume Türgi valitsust üles aru saama, et neil ei ole võimalik äh, selliselt käituda, arvestades Euroopa Nõukokku ja NATO-sse kuulumist. PKK-d peetakse terroristlikuks rühmituseks, äh, nii arvab ka Euroopa Liit, kuid see ei tähenda seda, et äh, Türgi tohiks hakata rakendama nõndanimetatud kollektiivse süü põhimõtet ja karistada kõiki kurdi poliitikuid. see võib kaasa tuua uue genotsiidi Türgi valitsus võitleb praegu ja peaks siis leidma ka ise lahenduse rahumeelseks ka-, koos eksisteerimiseks kurdidega. seda nõuab ka põhiseadus, nagu öeldakse ka meie raportis. me nõuame, et need linnapead, kes ametist tagandati ja äh, asendati valitsuse meelsete isikutega, et see otsus ümber vaadataks valitsus arvast-, äh, valitsus survestab mitmeid opositsioonipoliitikuid. ja me ei kavatse sellega lihtsalt leppida. Erdogan peab aru saama, et demokraatias võib võita ka opositsioon. opositsioonil on samuti õigused ja neil peab olema õigus oma mandaati äh, teostada. ja veel üks asi tegemist ei ole mitte ainult sellega, et eurooplased nõuavad inimõiguste austamist, vaid äh, Türgil on endalgi äh, kohustused Euroopa Nõukogu ees ja nad peavad äh, neid austama, mitte laskma inimõigusi jätkuvalt rikkuda, aitäh! aitäh ja nüüd läheme edasi kõnelejatega fraktsioonide nimel ning kõigepealt härra Kristoforu Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks minutit. suur aitäh, juhataja! ma arvan, et viimase paari või viimase mõne aasta jooksul oleme näinud vägivalla kasvu ja inimõiguste jalge alla tallamist Türgis, see on muutunud koguni uueks normiks ning äh, see küsimus, mida me täna arutame, on lihtsalt äh, kõige hiljutisem episood äh, mitmete episoodide reas, mis kõik on kaasa toonud selle, et Türgis valitseb vägivalla ja hirmu atmosfäär, mis on levinud ka teistesse riikidesse. lugupeetud juhataja, minu riik on ise olnud tunnistajaks sellele, kui keeruline on asju ajada imperialistliku Türgiga. Küprosel on seda nähtud viimased nelikümmend aastat. niisiis peame me tegema midagi rohkemat, kui lihtsalt võtma vastu veel ühe resolutsiooni ja kui me tahame midagi enamat teha, siis on meil vaja äh, rääkida väga valju häälega ja võtta vastu konkreetseid meetmeid. me ei tohi leppida sellega, mis Türgis toimub Euroopa Liit on juba astunud konkreetseid samme ja võtnud konkreetseid äh, meetmeid äh, teiste riikide suhtes, mis jäävad väljaspoole meie piire ning seetõttu ei tohiks ka Türgi suhtes äh, kuidagi kõhelda. kõik meie peame seda nõudma, ma eeldan, et mitte keegi teist ei aktsepteeri seda, mis toimub äh, minu koduriigis ja seetõttu ei tohiks äh, aktsepteerida või tolereerida ka inimõiguste rikkumisi. me peaksime peatama igasugused maksed Türgile, me ei tohiks neile anda ühtegi eurot, mitte mingisugust toetust. me ei tohiks aidata inimesi, kes on selle olukorra tekitanud ja seda olukorda alal hoiavad. lihtsalt resolutsioon ei tee härra Erdoganile mitte midagi, tal on ükskõik, ometi sõltub ta suuresti Euroopa Liidust ja hoolimata sellest, kuidas ta inimesi ähvardab, hoolimata sellest, mida ta teeb Küprosel ja Famagustas, me, te peaksite meeles pidama, et Türgi sõltub Euroopa Liidust äh, siiski väga palju ning äh, sõltub ka sellest, et äh, meil on võimalik peatada maksed neile ning seda hoiatust nad kindlasti kuulaksid. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Santos üheks minutiks. suur tänu rünnakute suurenemine, mida teostavad äh, Türgi võimud ja millega surutakse alla ajakirjanike ja inimõiguste aktivistide tegevust, äh, on midagi sellist, mille üle me oleme palju arutanud ja mis valmistab meile suurt muret. nüüd äh, on võetud sihikule kohaliku tasandi poliitikud, ausalt valitud linnapead, kes valiti ametisse kolmekümne esimesel märtsil kaks tuhat üheksateist ning need tagandatud linnapead on asendatud selliste ametnikega, kes te tegelikult valimistel eh, mingit võitu ei saanud. Neid ei ole demokraatlikult valitud. samamoodi, samamoodi eh, võib välja vahetada ka teisi opositsioonipartei linnapeasid ja seetõttu peaksime me siinkohal midagi ütlema, peaksime ütlema, et see on meie jaoks joon, mida ei tohi ületada. Kanan Kafnan Seoglu eh, juhtum Istanbulis on selge näide sellest, kuidas Türgi valitsus on äh, ametlikult valitud linnapeadega äh, käitunud ja me ei tohi seda aktsepteerida, samuti ei saa kuritarvitada terrorismivastast seadust selleks, et äh, panna kinni nende suud, kes valitsust kritiseerivad. Euroopa Liit ei saa aktsepteerida seda, et Türgi valitsus teeb katse vaigistada ametlikult valitud isikud ja rikub õigusriigi põhimõtet, aitäh! aitäh, uueneva Euroopa nimel üheks minutiks härra Stugar, proua Stugarju. aitäh, ma räägin edasi äh, rumeenia keeles. pärast äh, seitseteist aastat äh, võimul on Erdogani režiim hakanud murenema. juunikuus toimusid valimised ja need näitasid selgelt, et Erdogan on kaotanud võimu seitsmes suuremas kohalikus omavalitsuses kümnest see tõi kaasa selle, et äh, Erdogan vangistas opositsioonipoliitikud, kes, äh, kes temaga ei nõustunud, kes teda kritiseerisid, äh, heites nad vanglasse kümneks aastaks. see on lihtsalt kättemaksumeede, samamoodi makstakse kätte neile, kes internetis vabalt arvamust avaldavad ja ajakirjanikele. Erdogan tallab jalge alla demokraatia, inimõigused ja ka selle, mida tema enda kodanikud on demokraatlikult valinud. nüüd siis äh, on jõutud selleni, et Mardinis, Diyarbakiris ja Vannis tagandati ametist täiesti demokraatlikult ja legaalselt valitud linnapead. me peame sellele silmakirjalikkusele tegema lõpu, me peame looma selged seosed partnerluse rahastamise ja inimõiguste vahel ja mitte ainult Erdogani, vaid kõigi selliste režiimide suhtes, aitäh! aitäh, nüüd äh, Renew Europe fraktsiooni nimel härra Strugarju, härra Kunke Euroopa Liit institutsioonina ja valitud rahva esindajatena peavad tõde rääkima. see, mis on äh, juba aastaid äh, ähm, toimunud, äh, on inimõiguste rikkumine ning rahvusvahelise õiguse rikkumine sada, sadu äh, äh, õiguslikult valitud äh, linnapäid, kes on kasutanud oma demokraatlikke õigusi oma arvamust avaldada, nad on vahistatud ning neid süüdistatakse terro-, terrorismis ning riigivaenulikkuses. roheliste fraktsioon julgustab Türgi valitsust äh, koheselt äh, ja tingimusteta vabastama kõik need, kes on vahistatud ning äh, loobuma süüdistustest nende vastu. meenutame Erdoganile, et ähm, vaatame teid, näeme, mida te teete ja me oleme nende tegude vastu. ajalugu on meile näidanud, et teist valikut meil ei ole. aitäh! ID fraktsiooni nimel härra Simniok, palun üheks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, härrad, äh, Erdogan on jälle tegutsemas nagu äh, täielik äh, valitseja, ülemvalitseja, jällegi äh, Äh, ähvardab Euroopa Liitu, tegemist on äh, justkui äh, väljapressimisega kaks punkt null. nüüd me näeme, et tema valitsusambitsioonid väljenduvad selles, et lükatakse kõrvale õiguslikult seaduspäraselt valitud linnapead. opositsiooni terav kriitika endine minister Davutoglu Ehm, tema kohtlemine näitab äh, seda, millised äh, täpselt on need ametlike süüdistuste tagamaad. me Euroopa Liidus ei tohiks äh, jällegi teha seda, et me ähvardame, aga siis midagi ette ei võta, vaid seetõttu ma leian, et komisjon peaks kohe lõpetama läbirääkimised Türgiga, Türgi ei, ei kuulu Euroopasse, aitäh!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 pärast ähm, riigipöördekatset äh, näeme, et ähm, kõik need tagakiusamised sõjaväes, ähm, samuti akadeemikute, teadlaste hulgas on jõudnud tagakiusamised ennenägematule tasa, tasemele. ja me näeme, et äh, režiim on praegu ründamas äh, demokraatlikult valitud kohalikke poliitikuid, mis on täiesti vastuvõetamatu ma arvan, et me peaksime tegutsema Türgiga õiglaselt, lõpetame selle peituse mängu poliitikas ja peame ütlema, et sellistel tingimustel ei saa Euro-, Türgi kunagi Euroopa Liidu liikmeks ja seda peaksime ka valjult välja ütlema. aitäh, nüüd härra Villumsen, palun, kuue nimel tusind tak formand kære kollegaer aitäh. olukord Türgis on täiesti vastuvõetamatu. demokraatlikult valitud äh, linnapead on ametist kõrvaldatud, vasakpoolsed äh, kurdimeelsed äh, kandidaadid nagu Demirtas on nüüd trellide taga, tema ainus kuritegu oli see, et ta kasutas väljendusvabadust teised äh, tuhanded äh, ähm, äh, CTB liikmed ning valitud linnapead on vangis, kuid sellele peavad järgnema mingisugused tagajärjed. Erdogani teod ei ole vastuvõetavad. me peame midagi ette võtma, kolleegid, miljardid, mida Euroopa Liit saadab Türgile, need äh, rahaülekanded peavad äh, lakkama enne see, enne kui ei ole tagatud demokraatlikud õigused, seda väärib äh, Türgi, seda väärib demokraatlik opositsioon selles riigis ja seda väärivad Euroopa maksumaksjad. aitäh. nüüd äh, fraktsioonide esindajate sõnavõtud on lõppenud ja annan sõna proua Riis-Mogile. aitäh. aitäh nendele neljasaja viiekümne kahele tuhandele eh, Ida-Midlandi valijale, kes on eh, meie erakonda usaldanud. me näeme, et eh, Türgi lõuna ja ida osas on demokraatlik õiguslikud äh, põhimõtted pandud äh, küsimärgi alla ja see on murettekitav, et naaberriigis niimoodi äh, toimub. ja seetõttu on imelik, et Euroopa Liit ei ole endiselt välistanud Türgi liitumist selle niinimetatud demokraatliku liiduga. nimetatakse Türgit ju vabaks demokraatiaks, kuid samas õõnestatakse valijate eelistusi ja sama leiab aset ka Euroopa Liidus, Briti valijad äh, on soovinud äh, edasi lükata äh, Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, kuid see on vastupidine sellele, mida rahvas arvas referendumil. nii et on väga silmakirjalik jutlustada demokraatlikke standardeid teistele, kuid ise neid oma kodus õõnestada, aitäh! aitäh kaheks minutiks. Äh, nüüd sõna härra Sokolile. gospodine potpredsjednie svi znamo da je turska izuzetno. aitäh asepresident me kõik teame, et Türgi on väga oluline Euroopa Liidu naaberriik. lisaks kaubandusele ja rändele on veel teisigi olulisi valdkondi meie suhetes. ja muidugi on sellel kõigel mõju ka Kagu-Euroopale, Türgil on näiteks Bosnia-Hertsegoviinas olnud väga tugev mõju, mõju ka erakondadele selles riigis ja see on midagi, mida me ei peaks kahe silma vahele jätma. kahjuks Bosnia-Hertsego-Hertsegoviina eh, tee Euroopa Liidu poole on nüüd ohus nende inimeste poolt, kes põhiseaduskohtu otsuseid eiravad ja kes eiravad õigusriigi põhimõtteid, tühistades ühe eh, etnilise grupi õigused selles riigis. mis nüüd puudutab Türgit, siis viimastel aastatel me oleme näinud eh, olukorda, kus äh, demokraatiat, äh, äh, demokraatia väheneb, samuti äh, eiratakse õigusriigi põhimõtteid ja see kõik intensiivistus pärast ebaõnnestunud riigipöördekatset aastal kaks tuhat kuusteist, hakati taga kiusama teadlasi, ülikoolide töötajaid ja nüüd näeme, et ka linnapäid on asutud tagandama see kõik näitab, et äh, olukord on halvenemas, äh, see on kindlasti negatiivne ja need põhimõtted, millel kaasaja Türgi äh, rajanes, olid ju siiski demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja kaasaegne tänapäevalik mm, ilmalik riik, me näeme, et nendest põhimõtetest enam ei lähtuta, selleks et heanaaberlikke suhteid säilitada, peaks Türgi tagasi minema nende kehtestatud standardite juurde ja me ei tohiks äh, tolereerida praegu olevat, äh, kehtivat olukorda, aitäh. aitäh, nüüd üheks minutiks äh, sõna härra Heinaluomale. lugupeetud juhataja. Türgi on kindlasti meile äärmiselt oluline naaber, seda nii poliitilisel äh, majanduslikul äh, kui ka rahvusvahelisel äh, põhjusel. eelmisel nädalal käisin ma Türgis ja kohtasin seal inimesi, kes ühest küljest on väga optimistlikud ja usuvad, et nende tulevik võib olla helge ja et poliitilised muudatused on võimalikud tänu demokraatiale ja vabadele valimistele, kuid teisalt on need inimesed ka väga mures, sest nad näevad, mida teeb praegu Türgi valitsus demokraatlike linnapeade suhtes Türgi on taotlenud Euroopa Liidu liikmelisust, ta soovib saada meie liikmeks ja seetõttu on võtnud endale õiguslikult siduva kohustuse täita demokraatia nõudeid ja õigusriigi põhimõtet ning austada ka vabade valimiste tulemusi. seetõttu ei saa me lihtsalt silma kinni pigistada selles suhtes, mis seal praegu toimub, me ei saa lubada seda, et ametlikult valitud linnapead tagandatakse Türgi vaatab meie suunas ja seetõttu peab Euroopa Parlament andma selge seisukoha, see seisukoht on suunatud nii Türgi valitsusele kui Türgi rahvale. meie toetame demokraatiat ka Türgis, aitäh! suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Keeta üheks minutiks. kaks küsimust, härra äh, president, äh, kallid kolleegid, miks äh, repressioonid ei vaibu Türgis, miks härra Erdogan vahetab praegu valitud linnapead välja? lihtsalt sellepärast, et nad on kurdid. see tundub esialgu olevat täiesti mõistetamatu, kuid äh, tegelik küsimus on selles, et lootus on taassündinud äh, Türgis, Istanbuli elanikud valisid linnapeaks noore andeka linnapea ning äh, äh, see on tõeline väljakutse sellele presidendile. kaks olulist äh, isikut tema parteist jäid oma tähtsatest ametikohtadest ilma. härra Erdogan on mures ja sellepärast ta ründab aina enam ja enam ning sellega seoses peaks meie parlament aina rohkem, aina jõulisemalt kaitsma demokraatiat selles riigis. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Alfonsi üheks minutiks. jah, härras, härra president, resolutsioon Türgi olukorra kohta eh, Türgis eh, on seotud eh, Erdogani järjekordsete rünnakutega demokraatia vastu. ebademokraatlik otsus linnapeade mahavõtmiseks Eh, on äärmiselt šokeeriv. loomulikult peame reageerima jõuliselt. meie resolutsioon toetab Türgis neid, kes võitlevad demokraatia poolt, kuid peame olema teadlikud ka sellest, et ehm, eh, et eh, praegune olukord on seotud kurdi rahvavõitlusega oma ajalooliste õiguste saavutamiseks. seega peame nõudma, et Türgi äh, tunnustaks Kurdistani autonoomiat. see on hädavajalik, kui soovime jätkusuutlikku demokraatiat Türgis. Euroopa äh, peab selleks andma oma panuse, aitäh. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Lantšini üheks minutiks. tänan, president. ei tohi vaadata Äh, kõrvale äh, järjekordsest äh, rünnakust tegi presidendi poolt linnapeale vastu, kes suure häälteenamusega ametisse valiti. väidetavalt on see seotud sellega, et need linnapead on seotud on, on seotud eh, kurdi iseseisvusliikumisega, aga mina olen olnud linnapea ja tean, kui oluline on linnapea suhted kohalike elanikega. Erdogan oma tegevusega ründab rahva vabalt väljendatud tahet. Euroopa Komisjoni president ning välisasjade kõrge esindajad peavad konkreetsete sammudega reageerima sellisele tegevusele, sest Erdogan ei kõhkle hetkekski põhiõigusi piiramast ning eh, islami radikalismi toetamast. Türgi Euroopa Liidule lähenemine, võttes arvesse ka läbirääkimiste aeglast edasiminekut, tähendab seda, et läbirääkimised eh, tuleb mitte ainult peatada, vaid minu meelest, kui soovime olla, eh, peame eh, kuulutama need kõnelemised, läbirääkimised täielikult lõppenuks suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Georgiu üheks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad äh,, iga kord, kui me räägime Türgist äh,, mõtlen ma ühele pildile, ühel pool härra Erdogan, neli miljonit äh, pagulast, teisel pool aga Euroopa Liidu kaubandushuvid. nii hoitakse Euroopa Liitu Euroopa Liidu kodanikke pantvangis. vabandage, härra Georgiou, kas te võiksite palun uuesti alustada, sest, eh, sest Itaalia tõlkega tekkis probleem. ma alustan, eh, panen teie kronomeetri taas nulli tagasi. alustage palun pange kell nulli tagasi härra Georgi jaoks. iga kord, kui me räägime Türgist, ma mõtlen sellisele kujundile ühelt poolt äh, härra Erdogan, kes äh, ühes käes hoiab neli miljonit, äh, neli miljonit Süüria pagulast ja teiselt poolt Euroopa kaubandushuve. ta kasutab seda selleks, et Euroopat pantvangis hoida. Euroopa, äh, Euroopa juhid on tema ette põlvili surutud. see tähendab äh, seda, et ta kasutab ka Küprost äh, pantvangina, ta rikub põhiõigusi, ta kihutab minema vabalt valitud linnapead, ministrid, ta kiusab taga kurde ja ka türklasi, ähm, intellektuaale, ajakirjanikke, kallid Euroopa juhid kui äh, saate, lõpetage see olukord, et selline ebanormaalne olukord lõpeks, aitäh. järgmisena saab sõna härra Laagus üheks minutiks. aitäh, härra president, räägime demokraatialikest huvidest, loomulikult on teil täiesti õigus rääkida sellest, mis toimub Türgis aga mina tahaks rääkida sellisest inimesest, kes selle on ise üle elanud. nagu te teate, on mind neli korda parlamendi valitud kuue aasta jooksul. Eh, kiusati mind eh, taga ja ka teisi kolleege, ka minu parteid eh, kiusati taga, olime vangis poolteist aastat ning seda ebaseaduslikult. pärast seda, kui ähm, ähm, autovisuaalsed tõendid tulid päevavalgele, survestati prokuröre ja Türgi oli sunnitud äh, ja Kreeka oli sunnitud tunnistama, et selline olukord pole normaalne. Türgi ei tohi kunagi saada Euroopa Liidu liikmeks, see probleem ei ole ainult Erdogan, nii see vaid probleem on kogu Türgis, kes see, äh, kes rikub kõiki reegleid ja teeb mida iganes ise tahab. järgmisena saab sõna härra Kefalogiannis. kolme vabalt valitud linnapea ametist vabastamine rikub äh, Türgi linnakodanike õigusi, see rikub demokraatiat Türgis, eriti pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta riigipööre katset toimub seal tõeline eh, suur puhastus. Eh, Türgi ei austa inimõigusi, õigusriigi, demokraatia eh, reegleid, ta ei austa põhiõigusi. näiteks Küprose ja Kreeka majandushuve. Euroopa soovib demokraatlikku Türgit, kuid see pole aktsepteeritav ning äh, tegemist on riigiga, mis ähvardab Euroopa Liitu selle resolutsiooniga me mõistame hukka Türgi ebademokraatliku äh, käitumise ning mõistame hukka härra Erdogani. suur aitäh järgmisena saab sõna proua Inšir üheks minutiks. lugupeetud president. eile ma istusin kohtus ja kuulasin äh, Euroopa kohtus kohtuistungit, mis äh, hõlmas ühte äh, kurdi eh, poliitikud ja selge on see, et Türgi õigussüsteemis on suured vajakajäämised. Eh, eh, ajakirjanikke on kõige rohkem vangistatud kogu maailmas just Türgis. paar nädalat tagasi kolm linnapead võeti ametist maha vähem kui viis kuud kohe pärast kohalike omavalitsuste valimisi ning äh, selle aja vältel sain ma ka sõnumi, kus mulle öeldi, et veel äh, Järvaki äh, provintsis on teisedki linnapead ametist vabastatud, väites, et nad toetavad terrorismi, kuigi nad olid teinud ausalt oma tööd kodanike huvides. Euroopa Parlament on oluline hääl võitluses õiglasema maailma nimel, on oluline, et kasutame seda selleks, et kõik meelsusvangid vabastatakse, aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Puhhait äh, üheks minutiks. me näeme, et äh, endiselt äh, Äh, kantakse Türgile üle abirahasid selleks, et nad saaksid Euroopa Liidu poole äh, liikuda, see on lihtsalt arusaamatu ja see niinimetatud äh, põgenike kokkulepe Türgiga, mis tähendab seda, et meil ei, tegelikult oli tingitud sellest, et me ei ole ise võimelised oma piire kaitsma ja me näeme, et Türgi olevat justkui takistanud põgenikel Euroopasse jõuda, kuid äh, ka see väide on tegelikult küsitav. Äh, nüüd äh, ähvardab Türgi selle kokkuleppe, põgenike kokkuleppe tühistamisega. tundub, et Euroopa Liit justkui naudib seda, et pidevalt veetakse meid ninapidi ja pressitakse meilt raha välja mina äh, küll ei soovi, et Türgi liituks Euroopa Liiduga ja soovitaksin, et lõpetaks Euroopa Liit väljamaksed äh, Türgile, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Wells üheks minutiks aitäh, härra president, arutame sellest, arutame seda murettekitavat olukorda, peab siiski meenutama ka Euroopa Liidu silmakirjanikust äh, demokraatia küsimuses. linna val-, kohalikud omavalitsuse valimised äh, toimusid Türgis, mille tõtt-, mille käigus äh, Istanbuli võitis opositsiooni esindaja ja Erdogan väitis, et äh, see toimub kõik demokraatlikult, äh, meie olime väga nördinud selle peale ja meie enda armas Sakihov Verhofstadt ütles, et äh, olukord on selline, et on näha, et Türgi liigub diktatuuri suunas ning sellises olukorras pole liitumisläbirääkimised võimalikud. ühest küljest ütleb meie koordinaator, et ei ole võimalik see, see e, e, ei ole võimalik, et selline riik e, läheneb Euroopa Liidule ja samas ta ei ole nõus demokraatlike valimistulemustega Suurbritannias. suur aitäh, kaheks minutiks saab sõna proua Skittedel. suur aitäh. teoreetiliselt on Eh, palju eh, põhjusi jääda kannatlikuks Türgiga, tegemist on ametlikult kandidaatriigiga ning ta on mänginud olulist rolli ka migratsioonikriisi lahendamiseks. kuid lõpuks eh, on, tekib olukord, kus kannatlikkust ei ole võimalik enam üles näidata. me paljud toetame, soovime, et Türgis oleks demokraatlikud organisatsioonid stabiilsemad kuid pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aasta on, on olukord aina keerulisemaks läinud. Erdogan ei äh, näita üles vähimatki märke olukorda parandada. elame sellisel perioodil, kus äh, ei, äh, on oht selles, et ei pöörata piisavalt tähelepanu aina korduvatele uudistele samast riigist. mina olen mures sellepärast, et, et näen, et, et, et olukorra halvenemisele Türgis ei pöörata piisavalt tähelepanu, samas eh, kui me tegeleme pidevalt erinevate uudiste laikimisega. Eh, linnapeade mahavõtmine on kõigest viimane näide sellest, kuidas eh, Erdogan meie kannatlikkust aina proovile paneb. Türgi pole lihtsalt niisama ükskõik milline riik, tegemist on kandidaatriigiga ja sellega seoses äh, tuleb äh, panna selged piirid sellele, kui kaugele demokraatiast võib äh, irduda, et ja endiselt oleks võimalik rääkida Euroopa Liidu liikmelisusest. järgmisena saab sõna härra Benifi üheks minutiks. tänan, president. Erdogan on meid kahjuks juba ammu ära harjutanud oma ebaadekvaatse käitumisega. nüüd on ta maha võtnud äh, mitmeid linnapäid, äh, sest need olid kurdid, eriti puudutab see Kagu-Türgit, näitab sealjuures uuesti, et tegemist on äh, ainult demokraatia simuleerimisega. kuidas võib demokraatiaks nimetada seda, kui opositsiooni esindaja Salahatin Demirtas on juba kolmandat aastat vangis poliitilistel põhjustel ning ei lubata ka meie saadikutel eh, minna teda külastama, soovisime seda teha juba kaks tuhat kuusteist. ning selle tõttu ja muudel põhjustel peab Euroopa Liit andma selgeid eh, märke Ankarale, et pole olukorraga rahul, peame eh, eh, kärpima toetusi sellele eh, riigile ühinemiseelse abina ning peame pöörduma otse kodanikuühiskonna poole, kes igapäevaselt võitleb põhiõiguste ja vabaduste eest. Erdogan peab aru saama sellest, et meie e, võitleme alati autoritaarsuse vastu, soovime tõelist e, muudatust ja me ei kavatse e, seda niisama ootama jääda. järgmisena saab sõna härra Bisotto üheks minutiks. proua tänan, president, nagu ajalugu on näidanud, ei ole, Türgi pole mitte kunagi olnud, ta ei ole ja ta ei saa kunagi Euroopa riigiks. seal elab kaheksakümmend miljonit muslimit. demokraatia, vabadus, inimõiguseid rikutakse seal lakkamatult. Nendel aastatel on Euroopa äh, Türgi üle puistanud rahaga, samas on see demokraatia meie väärtuste vastu, meie vabaduste vastu. meenutan teile, et diktaator Erdogan on korduvalt ähvardanud, eh, sõjaga ähvardanud erinevaid piirkondi meie riikides. kallid kolleegid, aitab, eh, lõpetame selle eh, heatahtlikkuse Türgi suunas. peame selgelt ütlema, et Euroopa Liit peab kiirelt, kiirelt ja igavesti lõpetama läbirääkimised äh, Türgiga Euroopa Liiduga ühinemiseks. ma nüüd lähen kempsu korraks. aitäh. ja nüüd äh, härra Furlas kaheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja. ma olen täna kuulnud juba palju juttu, me kõik oleme seda kuulnud, aga nüüd tuleb ka tegutseda, sellepärast et Türgi saab aru ikkagi ainult tegudest, see on selge. ma sündisin peaaegu sellel aastal, kui Türgi minu riiki äh, sisse tungis. ja mina kui Küprose rahvasaadik, kes Euroopa Parlamendis Küprost esindab, äh, olen lihtsalt väsinud sellest, et me ainult räägime me peame tegutsema, sest Erdogan saab aru ainult tegude keelest. minu riik on ohver. me oleme langenud Türgi poliitika ohvriks. praegu, kus me siin räägime, töötavad edasi Türgi äh, puurid äh, tehastes, kus to-, toodetakse sõjalaevu, mis piiravad ka minu riiki ning samal ajal viiakse inimesi Famagustasse selline kohutav käitumine ei tohi jätkuda, me ei tohi seda sallida ja seetõttu palun teid, ühendame jõud, nii et Erdogani režiim peab lõpuks vastust andma oma tegude eest. me peame välja saatma selge sõnumi Ankarasse, mis ütleb, et igal teol on ka tagajärjed, me peame tegema koostööd, me peame tagama rahu ja selle, et Türgis vägivald lõpeks. seetõttu palun teil seista meie poolel olla meie poolt ja astuda konkreetseid samme Türgi vägivaldse käitumise vastu, tänan. aitäh ka teile ja nüüd härra Mavrides üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud juhataja. kolme kurdi linnapea tagandamine nende ametikohtadelt tõstatab küsimused, millele me kõik peame vastama. esimene küsimus on, kas tänane Türgi on üldse demokraatlik riik? Polegi oluline, mida me täpselt arvame. vastuse saime me juba eile Euroopa Inimõiguste Kohtust. see vastus on olemuslikult õiguslik arvamus ja selle andis vastav alakomisjon, mis Euroopa Nõukogus neid küsimusi uuris. ja see komisjon leidis, et Türgis on kohtuvõimu tegutsemine süsteemselt läbi kukkunud seega peame me endalt küsima, kas on võimalik üldse tagada õiglus, kui Türgis on selline valitsus, nagu on ja kas samaaegselt saab seda riiki nimetada demokraatlikuks riigiks? kas Erdogani režiim, mis äh, kasutab kohtuvõimu ju nii, nagu ise tahab, kas äh, see siis on samaväärne sellega, mis toimub Bulgaarias, Bosnia-Hertsegoviinas ja Küprose okupeeritud äh, osas. ehk siis, kas selline brutaalne jõu kasutamine on lubatud ja lisaks tuleb küsida ka seda, kas me võtame vastu lihtsalt uue resolutsiooni või teeme ka midagi. aitäh teile ja nüüd äh, härra Olivier, üks minut. aitäh, juhataja. hiljuti teatas Erdogan, Türgi president, äh, ta ähvardas Euroopat äh, seoses rändekriisiga aga me kõik oleme ju süüdi selles, et me oleme oma kaitsmise küsimuse andnud üle eh, kolmandale riigile. Erdogan teab seda ja tahab nüüd ehitada eh, üles uut impeeriumi, milleks ta kasutab kahtlemata jõudu. Erdogani käitumine on, on agressiivne ja nagu kolleegid eh, siin juba ütlesid, me ei peaks seda äh, sallima. Äh, Türgi käitub selliselt, aga Euroopa Liit äh, pöörab lihtsalt äh, pea kõrvale. see, mis Türgis praegu toimub, ei ole aktsepteeritav, aga Euroopa näitab samaaegselt üles oma nõrkust. samal ajal on meil probleeme oma välispiiride kaitsmisega. meid ähvardab ähm, mattumine enneolematu rändevoo alla see ei ole lihtsalt üks läbikukkumine, see on süsteemne viga, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Papadakis üheks minutiks. aitäh, lugupeetud juhataja. ikka sama jutt, mis alati. Türgi tallab jalge alla inimõigusi ja euroopalikke väärtusi. aga meie, kes me oleme Euroopas räägime sellest, et võiks vastu võtta järjekordse resolutsiooni, mis ei tähenda mitte midagi. mida toob see endaga kaasa? mida toob endaga kaasa selline suhtumine? Türgis asendatakse demokraatlikult valitud linnapead praegu ähm, valitsusmeelsete ametnikega ja endistele linnapeadele esitatakse nagu ikka terrorismisüüdistus. nii on see olnud äh, viimased kolm aastat äh, härra Demirtas on, Demirtas HPP-st äh, on viimased äh, kolm aastat istunud vanglas alusetu terrorismisüüdistuse alusel. Erdogan, Erdogan ähvardab Euroopat, aitäh. aitäh ja nüüd härra Majorino üheks minutiks. Grazie, president aitäh. suur aitäh, president. absoluutselt, äh, kõik on väljendanud muret äh, Türgi mm, autoritaarse triivi äh, poolest, mida oleme viimastel aastatel täheldanud, seda, selle koha pealt peab ütlema, et taaskord oleme näinud, kuidas Türgi valitsus ründab akadeemikuid, inimõiguslasi, ajakirjanikke, poliitikuid, kohalike omavalitsuste esindajaid, keda paljud kohalikud elanikud valinud on. kõik need faktid on kinnitust leidnud, seega meie oluline naaber on tõsises demokraatlikus kriisis, mis suurt muret tekitab. ka geopoliitiliselt äh, on äh, olukord väga muret tekitav. Euroopa ja Euroopa diplomaatia ei saa seda äh, ignoreerida ning selles osas peab äh, endalt küsima, kas on võimalik sellist käitumist aktsepteerida ning finantseerida Türgi ja Türgi pagulaste käsitlemist, võttes arvesse, et nad absoluutselt ei austa inimõigusi. След десетилетие на нарушаване на човешките права, на арестуване на журналисти. Inimõiguste rikkumine, inimõiguste rikkumine ja ajakirjanike vangistamine on äh, kestnud mitmeid aastaid ja see toimub ka teistes riikides, näiteks Bulgaarias. Erdogan ei karda midagi, kuid hirmutab teisi ja rikub jätkuvalt äh, inimõigusi ja seetõttu on meil vaja välja saata selge poliitiline signaal, Bulgaaria õnnitleb teid selle puhul, sest me peame kaitsma ajakirjanikke, kes põhjuseta vangis istuvad. kui me midagi ei tee, siis jätkub kõik vanaviisi, tuhanded Äh, Euroopa maksumaksjad peavad kannatama. ma toon teile ühe näite. praegu toimuvad äh, läbirääkimised, mis puudutavad eksporti Türgisse, kuigi Türgis on äh, tõsised keskkonnaalased probleemid, näiteks õhureostusega ja seetõttu on silmakirjalik, et me üldse seda, et me seda kaalume aitäh, sellega on ammendunud vaba mikrofoni sõnasoovijate nimekiri ja kuid siiski, härra Boltšak, üks minut ja palun pidage kinni oma kõneajast. Äh, suur aitäh, juhataja ka mina mõistan hukka selle käitumise, millega tagandati demokraatlikult valitud äh, linnapead. me peame rääkima sellest, et Türgis rikutakse inimõigusi, kuigi Türgi on liitunud äh, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, sest ta on Euroopa Nõukogu liige ja see on nõukogu konventsioon kuid selle asemel, et kaitsta neid põhiõigusi, oleme näinud, et Türgis esitatakse valesüüdistusi, võetakse isikuid nende valesüüdistuste alusel vahi alla ja rikutakse tõesti kõige põhilisemaid põhiõigusi. mitte seda, millest meie siin räägime, nagu sõnavabadus ja õigus ausale kohtumenetlusele, vaid rikutakse ka kõige põhilisemaid õigusi. õigus vabale enesemääratlusele näiteks kuigi äh, ka see on kohustus, ka selle õiguse kaitsmine on kohustus, mis tuleneb konventsioonist. Türgi on õigusi rikkunud äh, ja meie peame püüdma kasutada seda, mis meil olemas on. aitäh! see, et hiljuti tagandati kolm kurdimeelset linnapead, on midagi sellist, mis äh, on äh, kolme aasta jooksul toimunud sündmuste tipp ja see ei ole mitte ainult äh, poliitiliselt ja õiguslikult vale, vaid toob äh, kaasa ka kohutavad tagajärjed kohalikele omavalitsustele. alates äh, maikuust on HDP partei linnapead ju teinud endast oleneva selleks, et taastada rahu oma vastavates linnades, maksta välja töötajate palgad ja teha muud, mida linnapea tagama peab. ma olen väga hea meelega HDP sõber, ma olen korduvalt HDP parteid külastanud ja mul on kurb vaadata, kui militariseerunud on praeguseks Türgi, et tänavatel on barrikaadid, et igal pool on soomukid ja sõdurid. ja ma kujutan ette, et kui minu kodulinn oleks selline ja ma tahaksin äh, lihtsalt maksta ära oma maksud, aga peaksin seda tegema sellises olukorras, siis oleks see lihtsalt kohutav. ma arvan, et me peame olema solidaarsed ja ma kutsun äh, le-, leiboriste üles äh, Türgit aitama sellepärast, et öeldakse ju, et solidaarsus seisnebki selles, et me kuuleme ennast toetavat häält piiri tagant, aitäh. aitäh, härra Pinada, üks minut yes.. Gracias, presidente. La alcaldía de Diyarbakir. suur aitäh, mitme Türgi Äh, linna, linnapead on maha võetud ning rünnatakse seksuaalvähemusi, feministe, ajakirjanikke, dissidente ning see kõik toimub Euroopa Liidu heakskiidul. Äh, ainult piiride haldamise nimel oleme miljardeid eurosid andnud Erdoganile ning seda veel enam, kui mõtleme naabru äh, see na, fonde ja e-, ühinemisel see abifonde ning siin on veel üks oluline küsimus. Euroopa Liit ignoreerib seda täielikult, kui ehm, vali-, Türgi valitsus ründab enamuse huve. igasugune koostöö Türgi ehm, läbi, rääkimised tuli, Türgiga peavad lõppema, kuni eh, Türgi ehm, lõpetab inimõiguste ründamise ja vabastab kõik poliitvangid. kuni Euroopa Liidu jaoks on majandushuvid ja migratsioonipoliitika eh, olulisemad, kui inimõigused ei eh, ole võimalik eh, ühelgi Euroopa juhil öelda ühtegi sõna inimõiguste kohta Erdoganile. aitäh. sellega on lõppenud vaba mikrofoni voor, sest kõik on saanud sõna, kes seda soovisid ja nüüd siis palun Euroopa Komisjoni nimel proua Tyson aitäh, lugupeetud juhataja. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tänan teid selle õigeaegse debati eest, mis aga kahjuks näitab meile seda, et need murepunktid, mida me enne oleme õigusriigi põhimõtte kohta Türgis siin arutanud, on endiselt asjakohased. Türgis toimusid valimised märtsis ja juunis ja Ehm, valimisaktiivsus oli niivõrd suur, et türklased võivad õigusega olla uhked. aga demokraatia ei lõpe ju valimiskastide juures valimispäeval, vaja on ikkagi ka poliitilist ehm, keskkonda, mis võimaldaks sõnavabadust, tõelist pluralismi ja oluline on ka see, et ausalt valitud saadikutel ehm, ja ka linnapeadel peab olema võimalik oma mandaati ausalt täita, ilma et nad peaksid kaitma, kartma repressioone või vahistamist pärast märtsikuiseid valimisi nägime, nägime, et valitud linnapead asusid ametisse ja said mandaadi ja nagu ütlesid Mogherini ja Haan, ei ole sobiv, et sellise mandaadi saavad inimesed, kes ei võitnud valimisi, vaid kes said te paremuselt teise tulemuse, see on vastuolus sellega, mida inimesed tahtsid lisaks eh, sellele tekkisid kuu aega tagasi uued probleemid, kui Mardini Diyarbakiri ja Vanni linnapead ametist tagandati ja asendati riigivõimule lojaalsete mm, ametnikega, riigivõimumeelsete ametnikega, see aga on demokraatiale juba väga kahjulik. Türgi peab loobuma sellistest meetmetest, peab tühistama sellised meetmed, mis kahjustavad kohaliku tasandi äh, demokraatiat, seda nõuab Veneetsia komisjon, komisjon ja seda nõuab tegelikult Türgilt ka see, et ta on Euroopa Nõukogu liige. me oleme korduvalt öelnud, palju kordi öelnud Türgi võimudele, et me saame aru, et Türgis on teatud julgeolekuprobleemid, neil tuleb võidelda terrorismiga ja see on nende õigus, kuid selliste ohtude ja riskidega ei saa õigustada poliitiliste oponentide kõrvaldamist, esitades neile valesüüdistusi kriminaalseadustiku, täpsemalt terrorismiseaduse alusel. siiski ei ole need probleemid seotud ainult viimaste valimistega, on ju väga palju ajakirjanikke, kirjanikke, akadeemikuid, poliitikuid, inimõiguste aktiviste ja teisi, kes istuvad Türgi vanglates. näiteks Osman Kavala, kes on olnud nüüd vangis peaaegu kaks aastat või Selahattin Demirtas, kelle küsimust käsitles eile Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, täiskogu ja tema süü seisnes selles, et ta oli väidetavalt ähm, solvanud valitsust, äh, nagu äh, siis tegi väidetavalt ka Kanan Gafan Sioglu, Istanbuli linnapea. Euroopa Parlament on korduvalt öelnud, et tuleb austada inimõigusi ja põhivabadusi ja seda peab tegema ka Türgi, sest Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ning Euroopa Nõukogu liige küsimus ei ole mitte ainult selles, et Türgi on kandidaatriik, vaid ka selles, et Türgi peab olema selline riik, nagu Türgi kodanikud soovivad ja väärivad. Türgil peavad olema tugevad institutsioonid, Türgi peab olema kõiki hõlmav, kõiki kaasa haarav riik, nii et kõik türklased saaksid panustada Türgi arengusse. Euroopa Liit jätkab tööd me toetame jätkuvalt tugevat, turvalist, jõukat ja demokraatlikku Türgit, sest selline Türgi on meie naaber ja meile oluline partner regioonis, isegi kui ta poleks meie kandidaatriik. seega on meie ühises huvis Türgit aidata ja see on ka Türgi kodanike huvides, Türgi kodanikud peavad teadma, et nad saavad eurooplastele loota, aitäh teile! Σας ευχαριστώ. Έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της aitäh, siin on seitse resolutsiooni ettepanekut ja hääletus leiab aset äh, veel täna. aga järgmine punkt puudutab Myanmari, eriti rohingjasid. härra Tšernetski, üks minut, palun panie przewodniczący pani komisarz! zabieram głos jako lugupeetud äh, asepresident, äh, volinik, äh, räägin ühena selle olulise resolutsiooni autoritest. see, selle resolutsiooni sisu on fraktsiooniülene, ma kuulusin, kohtusin il-, hiljuti härra Singajatega ja arutasime seda, et sadu tuhandeid eh, inimesi on Bangladeshis vastu võetud, need inimesed, kes on eh, eh, põgenenud Myanmarist ja see ei ole mitte ainult Myanmari probleem, vaid ka naaberriikide probleem ja seetõttu on väga oluline, et me täna räägiksime sellest teemast ja et meid ka kuulda võetaks. see on järjekordne Euroopa Parlamendi resolutsioon sel teemal, kuid äh, sellegipoolest äh, ei tohikski me lakata rääkimast inimõigustest, äh, põhiõigustest, ka usuvabadusest. aitäh. nüüd aga sõna proua Haudalale. lugupeetud asepresident, kolleegid, mitte esimest korda siin kojas ei arutata rohingjade olukorda Myanmaris ja oleme ka varem üles kutsunud selle inimtragöödia Äh, inimtragöödial lõpu te-, tegema. see kõik sai alguse augustis kaks tuhat seitseteist, äh, kui äh, hakati massiliselt Myanmarist põgenema, me näeme, et üle miljoni rohingja on tegelikult juba üheksakümnendatest aastatest riigist põgenenud, eriti suures ohus on naised ja lapsed ja nelikümmend protsenti nendest, kes põgenesid, olid alla kaheteistaastased, nad pidid äh, kõndima läbi metsade, kaasa arvatud haiged, äh, rasedad, äh, selleks, et põgeneda ning nüüd on paljud neist vastu võetud äh, Cox's Bazari põgenikulaagris äh, Bangladeshis äh, sajad tuhanded inimesed kolmeteistkümnel ruutkilomeetril, paljude laste jaoks on see ainus elupaik, mida nad kunagi on tunda saanud, neil ei ole seal juurde, korralikku juurdepääsu ei tervishoiule ega haridusele kolleegid, me kõik mäletame, et aastal kaks tuhat kaheksateist leidis äh, aset sõltumatu teabekogumismissioon, kus järeldati, et inim-, inimsusevastaseid kuritegusid ning ähm, on võimalik, et ka genotsiidi pandi Myanmaris rohingjade vastu toime, me näeme üha enam, me näeme seda, et jätkub ka süstemaatiline vägistamine, seksuaalse vägivalla äh, lavik, levik mis on toime pandud äh, sõjaväejõudude poolt kuid Myanmari võimud keelduvad tõsiselt äh, neid süüdistusi uurimast ning äh, nende toimepanijaid vastutusele võtmast. Myanmar endiselt äh, eitab, et üldse sellised kuriteod on toime pandud, kuid sellele kõigele räägib, räägivad vastu tõendid, mida on kogutud, samuti tunnistajate ütlused kõige kõrgemate sõjaväepealikud, kes on kõige selle eest vastutavad, endiselt on oma kohtadel edasi. ÜRO äh, teabekogumismissioon ei ole Myanmari võimude poolt riiki lubatud, ÜRO eriraportöör püüab äh, siiski kuidagi abiks olla inimõiguste tagamisel, äh, tunneme, et praegu on tõepoolest viimane hetk tegutsemiseks. Äh, nõukogu on kehtestanud ähm, piiravad meetmed Myanmari võimuladvikule, äh, seal on varade külmutamisel ja reisikeeldudega tegemist. Äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu otsus jagada, e, alustada eeluurimine kuritegude suhtes rohingjade vastu ja see on kindlasti tervitatav samm selleks, et kurjategijad vastutusele võtta selliste kõige tõsisemate kuritegude toimepanijad peavad lõpuks äh, vastust andma. aitäh, nüüd äh, aga proua Jill, palun. kuna sajad ja tuhanded rohingjad on sunnitud olnud kodust äh, lahkuma, kohutavad teod on nende vastu toime pandud, kuid ja näeme, et Koksis basaaris on ligi miljon põgenikku, nad ei ole saanud tagasi pöörduda väga äh, halbades tingimustes äh,. me näeme, et äh, kolmkümmend, üheksakümmend seitse äh, protsenti äh, teismelistest ei saa koolis käia, neil on vaja meiepoolset tugevat toetust äh, kuid kahjuks on see kohutav olukord meie prioriteedide nimekirjas päris lõppu langenud ja mina küll kutsuksin üles Euroopa Liitu, et me püüaksime leida lõpuks lahenduse ja lõpetaksime selle kriisi, Bangladeshi ei saa üksi jätta. Bangladeshi ei saa jätta hätta äh, nende, äh, selle suure põgenike massiga, peame tegema koostööd ka ASEANiga selleks, et äh, tagada see, et rohingjade õigused taastataks nii, et nad saaksid oma elu, eluga rahumeelselt jätkata, kus naised ja lapsed oleksid äh, äh, turvalises olukorras, aitäh! nüüd aga sõna härra Paetile, palun lugupeetud äh, kolleegid, äh, hiljutine ÜRO teabekogumismissioon Myanmaris äh, järeldas, et umbes kuussada tuhat rohingjat, kes endiselt riigis elavad, elavad seal genotsiidi ohus. inimsusevastased kuriteod jätkuvad ning armee ja valitsev režiim tegelevad ähm, inimeste tagakiusamisega, neil ei ole põhiõigused äh, tagatud, neil pole liikumisvabadust äh, ja ka juurdepääs tervishoiule on piiratud. Need enam äh, kui seitsesada tuhat Rohingja põgenikku Bangladeshis, kes genotsiidi eest põgenesid, Äh, seisavad samuti silmitsi suurte äh, raskustega, kuna äh, põgenikelaagrid on ülerahvastatud, sanitaartingimused on seal väga kehvad, seal pole piisavat meditsiinile juurdepääsu naistele ja lastele, lastel pole juurdepääsu haridusele, seal on probleeme mm, seksuaalse kaubandusega ja näeme et me peaksime siiski äh, lähtuma nendest tingimustest, äh, koostöövalmidusest selleks, et äh, Myanmari abistada, peaksime taastama rohingjade õigused ning algatama uurimise nende kuritegude tagamaade osas. Euroopa Liidul on ju olemas võimalused Myanmari võimude ning armee tegude lõpetamiseks, erinevad sisenemiskeelud, külmut-, varade külmutamised ja peaks lõpetama ka siis eeliskaubandusrežiimi Myanmariga. aitäh, proua Mattias, palun, poolteist minutit. aitäh olen selle resolutsiooni kaasautor ja tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on, et Euroopa Liit, Euroopa Parlament kaitseks rohingjate õigusi ning räägiks ka seksuaalsetest kuritarvitustest, mis on toime pandud naiste ja laste vastu Myanmaris. Euroopa Liit aga peab minema kaugemale sõnadest ja siin tahaksingi kutsuda üles kolleege kaaluma Ähm, äh, toetama ÜRO teabekogumismissiooni äh, tulemuste äh, levitamist selleks, et lõpeksid armee kuritarvitused. see rahvusvaheline teabekogumismissioon järeldas selle, et ähm, relvajõudude sissetulekut, mis tulevad ähm, abina teistest riikidest, on aidanud kaasa ka nende kuritegude toimepanemisele. inimõigused ei tohiks olla müügiks. aitäh. nüüd aga härra Zdehovski, palun kaks minutit. lugupeetud asepresident, volinik, kallid kolleegid tahaksin öelda seda, et kui räägime inimõigustest, siis äh, on Euroopa äh, Liit justkui äh, mootoriks selles vallas maailmas, ma ei tea ühtegi teist demokraatlikku institutsiooni maailmas, mis tegeleks niivõrd tihti inimõiguste küsimustega, mis uuriks inimõiguste rikkumisi, juhiks nendele tähelepanu ja seetõttu on Euroopa Parlament tõepoolest esirinnas, miks me seda teeme, sellepärast et me hoolime nende sadade tuhandete inimeste saatuse äh, pärast, äh, kes maailmas äh, kannatavad. see ei ole lihtsalt järjekordne resolutsioon. ma tihtipeale ise olen selliste läbirääkimistega seotud, kus me räägime inimõiguste rikkumistest, kuid ebatavaline on see, et kõik osapooled nõustuvad selle äh, resolutsiooni sisuga. antud juhul on väga selge see, et kõik soovivad, et need kuritarvitused, need kuriteod lõpeksid, see, mida Myanmaris toime pannakse rohingjade vastu. me räägime siin sadade tuhandete inimeste saatusega, kellel ei ole juurdepääsu abile, haridusele, kes elavad kohutavates tingimustes kuskil kus teised riigid neile ühe maalapikese eraldasid me tahame, et see olukord enam ei halveneks, ma tean, et Myanmar ei soovi, Myanmari võimud ei soovi sellist dialoogi, kuid me peame nendega seda humanitaarkriisi arutama, peame selle olukorra lahetama. seetõttu me peaksimegi pöörduma Euroopa Komisjoni poole, mis on institutsiooniks, kellel on vahendid midagi ette võtta. selleks, et me tõepoolest oleksime äh, Äh, esirinnas maailmas äh, teadlikkuse suurendamisel ja et see olukord tõepoolest siis ka paraneks, aitäh! nüüd aga riigime, et liigume edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, härra Leega, palun. aitäh, härra asepresident, aastat kaks tuhat seitseteist enam kui seitsesada tuhat rohingjat on äh, olnud sunnitud oma kodudest lahkuma, neist on saanud põgenikud Bangladeshis. ja me teame, et relvajõud endiselt äh, äh, levitavad hirmu rohingja kogukonnas ja leiavad aset tapmised, külade põletamised ning soopõhine vägivald. me teame, et Myanmari võimud on kaasa aidanud nendele kuritegudele, ignoreerides Äh, seda, mis toimub ning äh, süüdistusi esitamata nendele, kes vastutavad, luues ka kommunikatsioonikatkestusi ähm, Arakas, Arakani osariigis, see on takistanud äh, meediapoolset ligipääsu sellele osariigile umbes. umbes nelikümmend protsenti Rohingja põgenik-, põgenikest äh, Bangladeshis on lapsed, kes nüüd on sunnitud üles kasvama ülerahvastatud põgenikelaagrites ilma igasuguse tuleviku ning väljavaadeteta. ma ise olin kaks aastat tagasi UNICEF-i delegatsiooniga Myanmaris ja me näeme, et tegelikult äh, Rohingja laste tulevikuperspektiivid on ähm, täielikult äh, kadumas härra asepresident, me kõik teame seda ütlemist, et äh, selleks, et äh, kuri võidule pääseks, äh, selleks piisab vaid sellest, et head ja õiglased inimesed midagi ette ei võta. viimane näide sellest on holokaust. Rohingjade puhul on, peavad Myanmari poliitikud enamat ette võtma ja meiegi peame enamat ette võtma, aitäh! aitäh, nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel palun proua Arena Eh, esmaspäeval eh, kuulsime raportist eh, ÜRO poolt, milles räägiti sellest, et kuussada tuhat inimest kannatavad endiselt põgenikelaagrisse, kuna nad on põgenenud genotsiidi ees. kahe tuhande seitsmendast aastast on üle seitsmesaja tuhande inimese põgenenud Bangladeshi, see on kõige enam tagakiusatud riigita vähemus maailmas me oleme muidugi rääkinud äh, nendest kuritegudest ja ebaõiglusest, see on oluline, kuid sellest ei piisa. me äh, soovime, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline kogukond äh, nõuaks seda, et nende tegude toimepanijad vastutaksid oma tegude eest ja et rahvusvaheline kogukond saaks siiski ka sanktsioone kasutusele võtta äh, Äh, sellised sanktsioonid, äh, ettepanekud on välja toodud äh, ka ÜRO raportis, meil on ka kaubandussuhted Myanmariga, mida me saame kasutada see, nende sündmuste valguses. nüüd palun härra Benjan. Rohingyad ähm, on üks etnilistest ja usulistest gruppidest, kellel ei ole äh, mingit staatust Myanmaris ja neil ei ole ka isikutunnistusi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on äh, usuliidrid õhutanud äh, vaenu rohingjade vastu ning relvajõud on asunud tegelema mm, etnilise puhastusega. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal juhtisin ka kiireloomulise raportiga sellele olukorrale tähelepanu. ma tunnen, et me peaksime siiski pöörama tähelepanu ka hiljutistele piirangutele, mis on kehtestatud Koks Basaari põgenikelaagris Ähm, Rohingjad peaksid saama täieliku õiguse kodakondsusele, peaksid saama kod-, koju äh, naasta, neid ei tohiks käsitleda kui välismaalasi. nii et äh, nad peaksid saama äh, turvaliselt tagasi pöörduda oma kodukohta, oma külad taastada, oma maa tagasi saada. ma tahaksin näha, et Myanmari valitsus täidaks oma rahvusvahelise õiguse kohaseid kohustusi ja annaks kodakondsuse kõigile, hoolimata nende rahvusest või usust. aitäh. nüüd aga ECR-i nimel äh, proua Mobarik, palun üheks minutiks lugupeetud äh, asepresident, äh, volinik Rohingyade tragöödiast on saamas järjekordne lahendust ootav inimõiguste kriis maailmas Bangladesh, mis tegeleb iseenda suurte probleemidega, on äh, nüüd äh, tegelemas oma naabri kohutavate tegude tagajärgedega. me näeme, et üle kolmesaja tuhande inimese on saanud Myanmari poolt loa tagasi pöörduda, äh, kuid kui me jätkame samas äh, tempos, äh, siis võtaks üle saja aasta aega selleks, et kõik, äh, kes soovivad, saaksid tagasi oma kodupaika Myanmaris. ÜRO peab võtma mõtestatud meetmeid selleks, et taastada rohingjade põhiõigused. Nende esivanemad on Arakani osariigis elanud ju niivõrd kaua ja kõik need inimsusevastased kuriteod peavad jõudma ka kohtu ette, äh, kutsun üles äh, meie koda äh, põhimõtteliseks, põhimõttekindlaks jääma ning seda resolutsiooni toetama. aitäh! nüüd on fraktsioonide nimel kõnelejad sõna saanud ja annaksin sõna härra Castaldole, samas teda siin ruumis näha ei ole, seetõttu sõna proua Wardile üheks minutiks Uh, vabandust, härra asepresident, ma ei saanud aru, et härra Castaldot siin ei ole, ütleb proua Ward. kaks aastat äh, hiljem näeme, et olukord äh, ei ole muutunud äh, sadade tuhandete Rohingja põgenike jaoks, kes ei ole saanud oma koduriiki tagasi pöörduda hiljutine ebaõnnestunud katse Myanmari põgenikke tagasi viia näitab, kuivõrd ebaadekvaatsed on eh, tagasipöördumistingimused. Myanmari valitsus peaks looma siiski väärika vabatahtliku tagasipöördumise võimaluse. on eh, üle tuha-, miljoni Rohingja äh, põgenikku, kes elavad vaid humanitaarabist ja seetõttu ma kutsuksin üles Euroopa Liitu ning rahvusvahelist kogukonda looma äh, plaani selleks, et äh, selle kriisi mõjusid vähendada, et Myanmar tegeleks selle kriisi algpõhjustega, lõpetaks süstemaatilise vägivalla. ei tohiks olla karistamatust nende tõsiste inimõiguse, inimõiguste rikkumiste suhtes, peaksid olema jätkusuutlikud äh, võimalused äh, kogukondadel äh, oma elu jätkata, mitte lihtsalt ellu jääda ja tahaksin äh, leiboristidest kolleegidele au anda härra Kaanile, kes on tegelenud selle teemaga niivõrd silmapaistval viisil. nüüd aga järgmine sõna, kõneleja on härra Kirtšuk, aga tundub, et tedagi siin ei ole siis härra Pielan, palun üheks minutiks, annan teile sõna. suur tänu, härra asepresident. kõige, üldiselt me teame, et kõige suurem tagakiusatud äh, äh, grupp on kristlased, keda kiusatakse taga saja kahekümne kaheksas riigis ja loodan, et ka see parlamendi koosseis pöörab sellelegi tähelepanule äh, sellele probleemile tähelepanu, kuid äh, selle kõrval peame muidu, muidugi tegelema ka teiste äh, usundite esindajatega. tagakiusamised said alguse üle kaheteistkümne aasta tagasi ja need on jätkunud äh, hoolimata demokraatlikest arengutest Myanmaris. aastal kaks tuhat viisteist lootsime, et need äh, tagakiusamised lõpevad, äh, aga vastupidi, enam kui seitsesada tuhat äh, inimest on olnud sunnitud Birmast lahkuma Bangladeshi, põgenema. ja need, kes jäid, neid kiusatakse endiselt taga. see on potentsiaalselt jõukas riik loodusvarade tõttu ja me näeme, et ka teiste rahvusvaheliste jõudude mõju on väga suur, Hiina, Venemaa mõju, kuid äh, Myanmar äh, ei to-, saaks olla rahvusvahelise kogukonna liige ilma selle probleemi lahendamata. tänan, president! rahvusvahelise kriminaalkohtu prokurör Haagis äh, alustas menetluse inimõiguse vastaste kuritegede osas, mis tabasid äh, Rohingja rahvavähemust äh, Myanmaris ja kõige rohkem kannatavad lapsed vastavalt andmetele kahe tuhande üheksateistkümnendalt, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta suvest elab, elavad sajad tuhanded rohingja lapsed tra-, katastroofilistes tingimustes. väga paljud Myanmaris äh, sündinud lapsed ei ole saanud ainsatki isikut tõendavaid äh, äh, dokumenti. seda hoolimata lastekaitse konventsioonist, millele on alla kirjutanud ka Myanmar. Neil on võimatu igasuguseid identite-, isikut tõendavaid dokumente saada ning neil ei ole seega võimalik saada ka põgenik Eh, saatust, see tähendab, et see võib, on oht, et tekib terve eh, põlvkond nii-öelda fantoomlapsi. ja rohingasid noh, tuleb kaitsta, samuti nende põhiõigusi, aitäh! suur aitäh, jätkame nüüd vaba mikrofoni vooruga, kõigepealt saab sõna härra Hetman. suur aitäh teile! lugupeetud daamid ja härrad, esmaspäeval avaldati uus eh, sõltumatu ÜRO raport, mis sisaldab väga murettekitavat eh, infot rohingade olukorra kohta Myanmaris. genotsiidi oht on suurem kui kunagi varem. raport ütleb ka, et Myanmari valitsus ei tee midagi vägivalla peatamiseks, seega rahvusvahelised organisatsioonid äh, peavad äh, alustama koordineeritud äh, jõupingutusi selleks, et äh, genotsiidi eest vastutavad isikud vastutusele võtta. Nad peavad oma tegude eest vastust andma. humanitaarorganisatsioonid peavad saama ligipääsu rohingade laagritesse, et inimesi oleks võimalik aidata ning olukorda jälgida. härra Boltšak saab järgmisena sõna suur aitäh teile. praegune küsimus on tihti esile tõusnud, oleme sellest siin korduvalt rääkinud, inimesed kihutatakse riigist välja, nende põhiõigusi rikutakse, sooritatakse inimsusevastaseid kuritegusid. üle kuuesaja tuhande inimese on sellega seoses ohus. põhimõtteliselt on tegemist genotsiidiga ning see on täiesti pretsedenditu olukord. kõigepealt peame aitama Bangladeshi, eh, kuhu on juba jõudnud üle miljoni inimese koostöös ASEAN-i riikidega. loomulikult eh, tuleb paluda pagulaste abistamist, eh, tuleb nõuda inimõigusevastaste kuritegude uurimist ning peame ka nõudma koordineeritud tegevust Euroopa institutsioonide poolt peame reageerima sellele tragöödiale, peame uurima kuritegusid ning vastutavad isikud äh, kohtu ette viima. annan nüüd sõna komisjoni nimel volinik Tissonile. suur aitäh, äh, lugupeetud president, parlamendi liikmed. juba kaks aastat tagasi said äh, Myanmaris alguse kohutava sündmused, mis sundis äh, sajad tuhanded miljonid inimesed isegi Bangladeshi põgenema, neid on üle miljoni praegusel hetkel äh, ja äh, seega on Bangladeshi siis maailma suurim põgenikelaager. olukord laagrites halveneb igapäevaselt, üle viiesaja tuhande lapse ei saa kooli minna ning võimalused ähm, Myanmari turvaliselt ja väärikalt äh, tagasi saada on aina ebatõenäolisemad äh, ning äh, seda oli näha, kui üritati need inimesed Ehm, üritati saada tagasi Myanmari, sellepärast et neid, eh, et neist ükski polnud võima-, nõus eh, minema e-, esmaste tingimuste puudumise tõttu. olukord on väga keeruline nii eh, julgeoleku kui inimõiguste koha pealt. olukord julgeolekuolukord, haridusvõimalused, tervishoiu küsimused, õigusküsimuste lahendamine, mõju vastuvõtvatele kogukondadele ning finantsküsimused on kõik endiselt lahendamata. Euroopa Liit kutsub endiselt üles jätkusuutlike lahenduste leidmiseks äh, rohingade aitamisel ning nõuame, et äh, Myanmar võimaldaks äh, turvaliselt äh, neil inimestel oma kodudesse tagasi pöörduda, see on võimalik ainult siis, kui äh, äh, kui Myanmari valitsus täidab oma rahvusvahelisi kohustusi ning jätkab ka inimõiguste teemalisi läbirääkimisi, mida juhib Euroopa Liidu eriesindaja selles piirkonnas ning abi osutamine kõik peale relvade süsteemis ning kahepoolsete eh, kohtumiste tulemusena kutsub Euroopa Liit eh, Myanmari üles luua eh, tingimused vabatahtlikule turvalisele tagasipöördumise võimaldamisele, et rohingad saaks oma kodudesse tagasi minna. samas Euroopa Liit rõhutab endiselt, et äh, tuleb vastutusele võtta need, kes on äh, rikkunud räigelt inimõigusi. oleme juba neljateistkümnele isikule sanktsioonil kehtestanud äh, ning teeme seda ka edaspidi. edaspidi Euroopa Liit teeme kõik selleks, et aidata äh, hädas olevaid rohingasid Bangladeshis ning suhtleme edasi ka Myanmari võimudega, et nende inimestel võimaldada tagasi pöörduda nende kodudesse. suur aitäh teile, proua volinik. sain kuus resolutsiooni ettepanekut äh, ning äh, need äh, on esitatud ECR-i, Roheliste, SND, Renew, kuue ja Rahvapartei poolt. arutelu on lõppenud. hääletus toimub täna. järgmine arutelu puudutab äh, Iraani, eelkõige äh, naisõiguslaste olukorda ja vangistatud Euroopa Liidu kodanike olukorda. alustame arutelu autoritest. kõigepealt saab üheks minutiks sõna proua Fotiga suur aitäh teile, juhataja. ma tahaksin avaldada austust äh, Iraani naistele, nende julgusele ja otsusekindlusele, mitte ainult võideldes naiste õiguste eest äh,, vaid äh, ka seetõttu, et nad äh, kaitsevad äh, oma sõnavõttudes äh, kogu ühiskonda äh, režiimi rünnakute eest. üks suuremaid opositsiooniliikumisi Iraani vastupanu organisatsioon, seda ka juhatab naine. hiljuti mõisteti mitmed naised süüdi pikkadeks aastateks vanglasse, sest nad avaldasid meelt kohustusliku Äh, äh, pearätika andmise seaduse vastu äh, ning topeltkodakondsusega kodanikud, kellel on Euroopa Liidu ja Iraani kodakondsus, on seal taga kiusamise kätte sattunud, palume nende eest silmapilkset vabastamist. aitäh, kaheks ja pooleks minutiks saab sõna proua Noimann lugupeetud daamid ja härrad. väga paljud äh, ei ole tuttavad äh, traditsiooniga kinkida äh,, traditsiooniga kinkida naistele lilli kaheksandal märtsil. minu meelest on see suhteliselt rahumeelne komme, seda tegid ka naised äh, Teherani metroos viimases, metroorongi viimases äh, vagunis, mis on mõeldud naistele. kolm naist võtsid äh, pearädi ära ning äh, ütlesid, et nad loodavad, et kõik naised üheskoos pearätiga või mitte saavad rahulikult Teheranis ringi kõndida, sest Teheranis on piisavalt ruumi äh, ja kõigile naistele eh, selle peale aplodeeriti, ka naised embasid teineteist, nii pearäti kandvad naised või kui ka rätita naised. Eh, kuidas eh, reageeris Iraani võim vangistuse tagakiusamisega? <clears throat> kakskümmend aastat vanglast karistust ja seitsekümmend neli piitsahoopi ning äh, näeme, et Iraani valitsus tunneb, et need naised, need julged naised ähvardavad neid. tõsi, olukord on selles piirkonnas väga keeruline, viimastel päevadel veel keerulisemaks muutunud. aga kui äh, ei äh, ei ole võimalik midagi enamat teha, tuleb aidata neid, kes võitlevad õiguste eest, võitlevad naiste diskrimineerimise vastu, nagu juhtus äh, nende naistega metroos, äh, võt-, äh, kes võitlevad ebaõiglase lahutusseaduse vastu ja seksuaalse ahistamise vastu kui naiste õigusi jalge alla tallatakse, ei saa meiegi siin vait jääda seega palun, et me hääletaks selle resolutsiooni poolt, et äh, ka aidata äh, naiste olukorra paranemisele Iraanis kaasa. suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna proua Jüteland. suur aitäh teile, lugupeetud volinik. möödunud nädalal lugesime mitmeid aru andeid eh, Zahhar Tahiri kohutava surmast, ta süütas end põlema, sest eh, ta oli eh, mõistetud vanglasse, sest ta tahtis jalgpallimatši vaatama minna. seda peaks, õigus peaks olema ometi igal inimesel. Euroopa Parlament eh, ja mina isiklikult avaldan eh, tema perele sügavat kaastunnet. tänane arutelu puudutab eh, naiste, naisõiguslaste olukorda ning Iraani topeltkodakondsusega isikute vangistamise vastu. saadame selge sõnumi, et naiste olukord, kes võitlevad inimõiguste eest Iraanis, peab äh, paranema, paljud äh, neist on vangis, sest nad võitlesid diskrimineerimise vastu. Äh, neis, selles olukorras on oleme näinud, kuidas naisõiguslased, keskkonnakaitsjad on vangistatud, nad on ka kohtuprotsessi ootuses olnud vanglas kuid ja aastaid, see toob kaasa tohutuid kannatusi me mõtleme siin Sagari Radcliffe'ile ja teistele ning e, nõuame, et Ahmad Reza Jalali ja teised topeltkodakondsusega isikud e, vabastataks viivitamatult ning et neid koheldaks õiglaselt, aitäh. järgmine sõna pooleteiseks minutiks, proua Rodriguez Ramos. lugupeetud president arutame kiireloomulist resolutsiooni, et äh, paluda kõigi naisõiguslaste vabastamist, kes on süüdi mõistetud Iraanis ning äh, et vabastataks äh, ka topeltkodakondsusega isikud, kes antud hetkel traagilises olukorras Iraani vanglates, neil ei ole õigust pöörduda oma advokaatide poole ega võtta ühendust peredega. viimased kolm naist võeti kinni sellepärast, et nad tegid video, kus nad kaheksandal märtsil võtsid ära pearätikud ja kingisid lilli naistele, teistele naistele, öeldes, et küll oleks tore, kui saaks ringi jalutada Iraanis pearättidega või siis mitte, igaühe enda otsusele toetudes. see oligi nende eh, kuritegu, mida eh, loeti riigi julgeoleku vastaseks ning äh, selle tõttu nad mõisteti kahekümne kolmaks äh, aastaks vangi, kus neil kohtuprotsessis äh, polnud ainsadki garantiid ja neil polnud võimalik valida advokaati. Iraani ähm, võimud on alustanud tõelist tagakiusamiskampaaniat naisõiguslaste vastu, advokaatide vastu, kes neid kaitsevad ning aja, kirjanike vastu, kes sellest kirjutavad. Nad, nemad on aga öelnud, et nad jätkavad omad võitlust, nad ütlevad, et on liialt kaua elanud vanglas, milleks on muutunud Iraan, nad soovivad kaitsta oma vabadusi ja oma tütarde õigusi. seega on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament eh, mm, saadaks selge sõnumi ühest küljest Euroopa Komisjonile, et öelda, et eh, poliitiline dialoog Iraaniga tähendab seda, et äh, meie prioriteet peab olema äh, äh, Iraani naiste ja tüdrukute inimõiguste kaitse, peame saatma sõnumi ka Iraani naistele, et nad ei ole üksinda, et Euroopa Parlament on nendega ning et toetame kõiki neid, kes vastupanu osutavad nii vanglates kui tänavatel, aitäh! suur aitäh! et kõneajast kinni pidasite, palun, et te kõik peaks kinni, kõneajast kinni, järgmisena saab kolmeks minutiks sõna proua Zovko. aitäh, Iraani võimud karistavad jätkuvalt inimesi, kes on rahumeelsetel meeleavaldustel. Need isikud peavad pidevalt kartma, et nad vahistatakse ja heidetakse vanglasse täiesti rahumeelse töö eest seetõttu palub Euroopa Parlament Iraanil kõik need karistused silmapilk tühistada ja ilma mingite tingimusteta vabastada kõik inimõiguste aktivistid, kellel on ka Euroopa Liidu kodakondsus ja keda peetakse kinni ilma mingi õigusliku aluseta mõned äh, Iraani naised protesteerisid rahumeelselt äh, selle vastu, et neil on kohustus kanda pearätti, see oli täiesti rahumeelne meeleavaldus, kus äh, naised nõudsid lihtsalt õigust ise valida, kas nad peavad pearätti kandma või mitte ning mõned neist said kuueteist, mõned kahekümne kolme aastase vanglakaristuse. kohus leidis, et nad tegutsesid moel, mis ohustas riigi julgeolekut, edendas prostitutsiooni ja moraalset korruptsiooni, moraalset allakäiku see karistus on julm ja kohatu ning naised said selle karistuse selle eest, et nad teostasid oma sõnavabadust, mis on üks kõige põhilisemaid õigusi iga inimese jaoks. veel üks äh, selline juhtum puudutab ühte Iraani naist, kes süütas end põlema ja põles surnuks sellepärast, et talle määrati karistus selle eest, et ta tahtis vaadata jalgpallimängu sellised naiste õiguste vastased rikkumised on, ähm, on olulised ka sellepärast, et mõned karistatud isikud on mitte ainult Iraani kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu riigi kodanikud. Neile isikutele on esitatud segane süüdistus, neid ei ole, neile ei ole antud õiglast kohtupidamist ja nad on pandud vangi sisuliselt ilma kohtupidamiseta. Euroopa Parlament on demokraatlik ähm, institutsioon ja nende Euroopa Liidu kodanike huvides ja nende nimel, kes praegu Iraani vanglas istuvad ilma mingi põhjuseta, peame me kohe tegutsema lugupeetud juhataja, see koda on kokku kutsutud selleks, et kaitsta kõiki Euroopa Liidu kodanikke, kus iganes nad ei paikneks. Iraan on üks ÜRO asutajaliikmeid ja on ratifitseerinud väga mitmeid õiguslikult siduvaid konventsioone rahvusvahelise õiguse alusel, millega tuleb tagada inimõiguste kaitse. kuid reaalsus on teistsugune, Iraan ei austa oma kohustusi ja seetõttu on meil vaja seda resolutsiooni, millega kutsuda Iraani võime üles lõpetama repressioone ja austama rahvusvaheliselt kokku lepitud standardeid, millega nad ise on äh, nõustunud. lubage, et te toetate seda resolutsiooni, sest selle resolutsiooniga taotletakse Euroopa Liidu kodanike vabastamist ja saadetakse tugev sõnum Iraani valitsusele, tänan. tänan ka teid. poolteist minutit, proua Ernst. daamid ja härrad, ma olen üks vähestest äh, parlamendisaadikutest, kes neid äh, Nasrin Sotudega ka Teheranis kohtus kaks tuhat kolmteist ta vabastati, neli aastat hiljem ta uuesti mõisteti süüdi ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vahistati uuesti, kahe, märtsis kaks tuhat üheksateist sai ta kolmkümmend kolm aastat ka vanglakaristus, sellepärast et ta pearätist äh, loobumise nõuet toetas. see, selliste rangete karistuste puhul me ei tohi vaikida. rahvusvaheline solida-, solidaarsus äh, vajab äh, kõiki, vajab toetust kõikidele nendele naistele, ka kõikidele nendele, kelle nimesid me ei tea. pean ütlema, et äh, tsivilisatsiooni äh, edusamme ei tohi lihtsalt kõrvale lükata, neid ei tohi peatada, ei tohi neid edasi lükata. ja, ja selle esindajaid äh, trellide taha panna, neid vaikima sundida, võrdsuse põhimõtet ei saa välja juurida ei seadusega ega vägivallaga ja see on niimoodi sellepärast, et meie inimestena äh, Äh, see läheb meile korda, meil on ju uni-, äh, universaalsed õigused, äh, olgu siis tegemist minu kodulinna Dresdeniga või Hongkongiga, ja selle eest seisavadki need naised ja, ja see revolutsioon ei tohi peatuda, aitäh. nüüd pärast poliitiliste fraktsioonide, nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad ning kõigepealt Rahvapartei fraktsioon mille nimel kõneleb härra Sikorski kaks minutit. aitäh, lugupeetud juhataja. daamid ja härrad. Iraani Islamivabariik on kahtlemata massiline inimõiguste rikkuja ning äh, eriti tihti pannakse rikkumisi toime just naiste suhtes. naised langevad tihti kuritegude äh, langevad tihti selle ohvriks, et neid karistatakse millegi eest, mis oleks justkui süütegu, kuigi meie arvates äh, pole Iraan peab ennast tegelikult liberaalsemaks riigiks kui mõned teised islamiriigid, aga praeguse seisuga hukkab ta ikkagi kõige rohkem oma kodanikke ning tema kohtusüsteem ei vasta mingitele rahvusvaheliselt tunnustatavatele standarditele. põhimõtteliselt on tegemist keskeali-, keskaegse süsteemiga, kus keskaegsed mullad ehm, mõistavad isikutele karme karistusi mingisuguste moraalinormide rikkumise eest, kusjuures õiguslikku rikkumist ei ole üldse. Iraanis karistatakse vist surmanuhtlusega ka homoseksuaale. niisiis äh, kirjutan ma kahe käega alla sellele, et me peaksime kaitsma Iraani ebaõiglase kohtusüsteemi ohvreid ja eriti just naisi, kelle see kohtusüsteem esimesena sihikule võtab. siiski tuleb tõdeda ka seda, et Iraan on geopoliitiline väljakutse, see on seotud nafta küsimusega ja ma arvan, et ka raketisüsteemi ei ehitanud ikkagi mässulised mägedes, vaid see varustus, mida oli rakettide ehitamiseks vaja, kuskilt tuli ja ilmselt andis selle Iraani Islamivabariik ise. mõne nädala eest toimus rünnak tankerlaevade osas äh, ja mulle tundub nii, et Iraani teokraatlik režiim tegelikult püüab omalt poolt USA-d provotseerida, et algaks relvastatud rünnak. ma loodan väga, et ei USA ega meie ei allu sellisele provokatsioonile, sest meid on provotseeritud varemgi ja mulle ei meeldi, mis sellisest asjast tulla võib. tänan. aitäh, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Pitsule üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja. me ei saa nõustuda sellega, et naisi vangistatakse arusaamatutel põhjustel et eh, naine võib saada pika vanglakaristuse selle eest, et ta rahumeelselt protesteeris ja nõudis, et tal oleks endal õigus oma elu üle otsustada tihti äh, protesteerijaid ja aktiviste piitsutatakse ja eriti karmilt äh, koheldakse just naisi, kusjuures osad neist naistest on ka Euroopa Liidu kodanikud. Nad nõuavad õigust elada nii, nagu nad ise tahavad. ja võttes arvesse, milliseid süüdistusi võidakse Iraanis äh, esitada ja kui kerge on sattuda vanglasse, tuleks nõuda ka seda, et vanglas tagataks vangidele normaalne tervishoid ja õigusabi. inimõigused on võõrandamatud ja nende olemasolu ei sõltu sellest, kus inimene asub. Iraan on ise ju ühinenud mitmete rahvusvaheliste konventsioonidega, ta on nende konventsioonide liikmesriik ja seetõttu tuleb meil kasutada ära kõiki mitmepoolseid suhteid, et Iraani survestada neid kohustusi ka austama. aitäh, uueneva Euroopa nimel, proua Borrit, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. Zakhari Ratcliffe kes on samuti kahe kodakondsusega isik ja kuulub minu kogukonda, on nüüd olnud äh, vanglas juba sadu päevi. kusjuures alguses ei antud talle äh, üldse mitte mingit võimalust äh, kohtu alla minna, siis kohtuistung korraldati, aga see kohtuistung ei olnud aus ega õiglane nüüd ei lubata Zachary Radcliffe'ile ka enam rahvusvahelisi telefonikõnesid ja oma viieaastast tütart Gabrielat tohib ta näha vaid korra kuus. selline kohtlemine võrdub põhimõtteliselt pantvangi võtlemisega. Zakhari Ratliff on äh, mitu korda teinud näljastreigi ja on ähvardanud, et ta läheb uuesti näljastreigile, kui talle ei tagata kõige elementaarsemaid inimõigusi. tema abikaasa Richard ütles hiljuti, et äh, Brexiti Brexitiga toimuvad sündmused tähendavad seda, et äh, Ühendkuningriigi valitsus ei saa Zaghari Ratcliffe'i juhtumiga tegeleda ning Boris Johnson on tegelikult äh, teinud olukorra veelgi hullemaks, sest tal ei ole olnud aega Richardiga kohtuda alates sellest, kui ta sai peaministriks. selline olukord on tõesti hull ja see tähendab, et Euroopa Parlament, Euroopa Liit peab äh, tegutsema. Sagari Ratcliffe ei ole üksinda, on ju ka palju teisi Euroopa Liidu kodanikke, kes on ühtlasi Iraani kodanikud, istuvad praegu Iraani vanglates ja kes samuti ei saa õiglast kohtuistungit kolleegid, me oleme kohustatud tegutsema, me oleme kohustatud neid inimesi kaitsma nii kodumaal kui välismaal ja seetõttu palun teie toetust sellele resolutsioonile. aitäh teile. nüüd äh, roheliste nimel härra Urtas on kaks minutit. tänan, president naiste olukord Iraanis on aina halvem. Euroopa Parlament ei saa sellest mööda vaadata. üks viimane murettekitav olukord oli kahekümne üheksa aastase noore naise Jaari eh, enesetapp, kes eh, eh, süüdas end põlema, sest ta oli mõistetud kuueks kuuks äh, vanglasse, kuna ta oli soovinud mehena riietatuna äh, minna jalgpallimatši vaatama. Iraan on ainuke riik, kus naistel seda võimalik ei ole teha. Äh, selle aasta jooksul on vahistatud sadu inimesi ning kümme neist on mõistetud vanglakaristust kandma pearäti mittekasutamise pärast seega nõuame, et kõik need vahistatud inimesed vabastatakse äh, Eh, kes eh, on, kasutasid oma eh, sõnaõigust. samuti Ehm, tuleb parandada naiste olukorda ähm, äh, äh, seoses äh, seadustega abielu, lastekasvatuse, lahutuse ja muu sellisega. loodetavasti, et meie tänane üleskutse oleks sobilik selleks, et Euroopa Liit kaitseks jõulisemalt naisõiguslaste olukorda Iraanis. me kõik soovime, et Ina, Iraani tuumaleping toimiks ja me loodetavasti teeme kõik ähm, Euroopa Liidust, et see nii ka läheks, peame sõjatrummi nurka viskama ja tegema ähm, ähm, äh, äh, läbirääkimiste teel, aga me ei tohi unustada selle juures inimõigusi äh, sest äh, üks ei välista teist ning sellega seoses palume, et äh, äh, feminism oleks lahutamatu osa meie välispoliitikast ja et naiste õigused Iraanis oleks prioriteetsel kohal meie suhetes selle riigiga, aitäh! aitäh teile! ja nüüd Identiteedi ja demokraatia fraktsiooni nimel proua Sardone, üks minut. tänan! võib-olla kõik ei tea, et naised Iraanis äh, seitsmekümnendate aasta äh, lõpuni võisid käia riides nagu meie, käia koolides nagu meie, kuid seitsmekümne üheksandal aastal toimus islamirevolutsioon äh, ning äh, sai alguse Islamivabariik ning naiste õigused täielikult kaotati ära, need langesid keskaega tagasi naised ei tohtinud enam ähm, avalikult mängida jalgpalli või võrkpalli Eh, mõned arvavad, et pearäti kandmine on eh, vaba valik, kuid see ei ole nii, see on survevahend, naised ei soovi enda juukseid katta. ning äh, iga päev toim-, laps, naised võitlevad oma õiguste kaitsel, nad otsivad võimalusi naiste allasurumise vastu selles riigis. Euroopa peab olema aktiivsem naiste õiguste kaitsel me äh, peame sekkuma kõigis äh, islamiriikides, kus naiste õigusi alla surutakse. Äh, peame võitlema naiste eest, naiste õiguste eest ning ei saa enam kauem vait olla. Behalf... suur tänu. nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Vašikovski, üks minut, palun yes,. istungi juhataja, volinik endine Poola suursaadik Iraanis olin ma ja pean ütlema, et ma ei ole väga rahul sellega, et me peame täna arutama ametivõimude väärkäitumist, tahaks pigem rääkida Iraani tsivilisatsioonist ja kultuurist. jah, Pärsia lahel pinged kasvavad ja me eeldame, et Iraan sellistes oludes piirkonnas etendab konstruktiivsemat rolli ja eriti me eh, eeldame, et Iraan peab kinni Iraani kodanike inimõigustest ja nende inimeste õigustest, kes külastavad seda riiki. meeldame, et Iraan lõpetab oma meelevaldse kinnipidamise poliitika ja kohe ja tingimusteta vabastab kõik topeltkodakondsusega Euroopa kodanikud. inimõiguste kaitsjad, eriti naiste õiguste kaitsjad tuleb vabastada ja me loodame, et Ireen, Iraan Eh, hoidub ka ründavast poliitikast selles piirkonnas. kui Iraan tahab sõbralikke suhteid säilitada Euroopa Liiduga, siis peab ta kiiresti oma poliitikat muutma ja kinni pidama rahvusvahelistest normidest ja standarditest. The... suur tänu. kuue NGL fraktsiooni nimel härra Wallis, üks minut. ma tänan. jah, naised etendavad olulist rolli Iraanis ja me teame, et Iraan e, ei ole kaitsnud naiste õigusi ja olukord peab seal muutuma. E, nüüd e, USA sanktsioonid Iraani vastu samas ignoreerivad neid olusid, kus naised-lapsed peavad Iraanis elama, majanduslikud sanktsioonid tabavad kõige valusamini just nõrku, vaeseid naisi ja lapsi ennekõike ja väita, et kaitstakse inimõigusi ja samas ei tunnus, tunnistata ega kritiseerita, et need brutaalsed sanktsioonid, mis on kehtestatud nendesamade inimeste vastu, tegelikult kahjustavad inimõigusi ja meil on vaja aidata nüüd täbarast olukorrast välja see meie resolutsioon on järjekordne poliitiline relv Iraani vastu ja me oleme selle, selle resolutsiooni vastu. nüüd fraktsiooni väline saadik, kolleeg Delussi. <laughs> Like... ma tänan, kõigepealt ma tahan öelda, et olen nende julgete naistega, kes rahumeelselt protesteerivad oma õiguste rikkumise pärast Iraanis. aga samas me ei suuda täita oma eesmärki eh, Iraani suunal. Eh, kui USA on loobunud oma allkirjast tuumaleppe all, eh, siis mm, me näeme, et kodanikest on saanud etturid poliitilistes mängudes ja Iraan saab kasu eh, Euroopa Liidu investeeringutest, samas toetab terroristlikke rühmitusi selles piirkonnas. kohutavad kuriteod pannakse toime, inimõigusi eiratakse. Eh, jah eh, need, kes on heidetud Iraani vanglatesse, vajavad, nende peale mõeldaks. jah, sellised reaalsed inimesed on aeg tulnud tegutseda nüüd ja kaitsta neid inimesi, kes on vanglatesse heidetud. suur tänu, proua Estaras Verahut. ma tänan Iraan on meie järjekordse arutelu objektiks. ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, vähemuste, puuetega inimeste, naiste inimõigusi räigelt rikutakse. Äh, topeltkodakondsuse isikute äh, õigusi rikutakse, inimesed kannatavad tagakiusamise äh, pärast, nad ei saa töötada või on nad heidetud vanglasse Nad ei saa tegutseda ilma, et neid taga kiusatakse, ahistataks, hirmutataks. me teame, et inimesi vanglates piinatakse. me teame tütarlapsest, kelle ainus viga oli see, et ta tahtis mängida jalgpalli ja selleks riietas ennast poisiriietesse, et et saaks oma, äh, saaks jalgpalli mängida ja ka staadionil oma lemmikjalgpallimeeskonna mängu jälgida. ja tema kuritegu on lihtsalt selles, et ta on tütarlaps, elab riigis, kus mehed otsustavad naiste õiguste üle ja röövivad naistelt nende õigused. ja on kohutav see, et et eh, Iraani võimud trambivad naiste õigused jalgade alla. sada kakskümmend tuhat inimest on kinni peetud, nende hulgas palju ajakirjanikke. meil on vaja sellise rõhumise vastu välja astuda ja volinik Tyson kindlasti peab sellega tegelema ja aitama neid isikuid. naised on väga-väga julged ja vaprad, astuvad välja oma õiguste eest ja me ei tohi neid nüüd üksinda jätta. sest nemad on need, kes tõelise islamirevolutsiooni saavad eh, ellu viia. ja tunnustagem neid naiste diskrimineerimine Iraanis on igapäevane. Äh, kui ma mõtlen Assar Kadajarile, siis äh, ta sattus revolutsioonilise äh, tribunali ette sellepärast, et ta julges jalgpallistaadionile siseneda. ühiskond, kes ei taga poolele oma kodanikest ela-, õigusi, ei saa areneda ja laieneda. aga kahjuks Iraan ei ole siin ainus näide, me võiksime tuua pika nimekirja riikidest, kes rikuvad äh, naiste õigusi, see oleks väga pikk ja mul läheks vaja rohkem kui üks minut. aga Euroopa äh, Liit on kaitsnud äh, tuumaleppe sõlmimist Iraaniga Euroopa Liit peab kasutama kõik kõiki võimalusi selleks, et äh, võidelda selle maailma kõige suurema ebaõigluse vastu, milleks on poolte kodanike õigustest ilmajätmine. suur tänu, poolteist minutit, härra Penjel, palun. ahhaa, mikrofon on olemas, suur tänu, härra president naiste õiguste olukorda Iraani Islamivabariigis on sageli kritiseeritud, nende äh, väljendusvabadust piiratakse rangelt ja on selge, et äh, Iraani äh, võimud on suundunud rünnakule inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike vastu. Äh, vanglatingimused ja kehvad äh, protsessi garantiid äh, puudutavad eriti rahvusvähemusi, avasaarid, kurdid ja teised Nazanin Zaghari Ratcliffe on äh, äh, Iraani ja Ühendkuningriigi topeltkodakondsusega isik, ta on ebaõiguspäraselt kinni peetud, ta ei saanud Äh, tema õigusi ei kaitstud ja väga lühikese ebaõiglase protsessi jooksul äh, mõisteti ta süüdi spionaažis. Äh, me, ma kohtasin tema abikaasa härra Red-, Radcliffe'iga hiljuti Genfis paneelis, ta on väga aus ja ausameelne mees, kes püüab juhtida kampaaniat oma naise vabastamiseks. kahe tuhande kaheksandal aastal Äh, lõpetas USA tuumaleppe sõlmimise toetamise ning samuti sanktsioonide toetamise, samas kui Euroopa Liit on jätkanud seda selle toe pakkumist, kas see ei ole mitte selge märk Iraanile, et Euroopa Liit võiks olla nende sõber? Äh, ma kutsuksin üles resolutsioonis nimetatud inimeste vabastamisele, ma sooviksin, et Iraan mõtleks järele äh, inimõiguste teema üle, eriti mis puudutab äh, väljendusvabadust, sellega saame liikuda suhete normaliseerimise suunas Euroopa Liidu ja Iraani vahel. härra Rivier, üks minut, palun. suur tänu, härra president. jah, tuleb hukka mõista kõik need riigid, kes naisi Äh, halvasti kohtlevad. Iraanile viidatakse selles resolutsioonis, aga samuti ka Saudi Araabia, Pakistan, äh, näiteks kui me mõtleme Aasia piibile, äh, kõik need riigid, kes peavad šariaadi õigust õigusaktiks survestavad naisi ebaõigused ja see tuleb kõik hukka mõista. proua von der Leyen on äh, soovinud äh, luua voliniku koha, mille ülesandeks oleks Euroopa eluviisi kaitse. üks selle voliniku esimestest äh, sammudest peaks olema šariaadi õiguse hukkamõistmine, selle põhjal ei saa korraldada elu Euroopas ilma, et me viitaksime konkreetsele probleemile, mis on ühe või teise nime taga, äh, ei saa me lahendada ka suuremaid probleeme nende riikidega. suur tänu, üks minut, proua Kankur, palun. Your, your mic is not on. Dear president, dear kolleeg kallis president, kolleegid. Äh, ta armastab jalgpalli, võib-olla armastab ta mõnda meest tema nimi on Sara Kodajari. teda tunti ka sinise tüdruku nime all. see on tema lemmik jalgpallimeeskonna värv ja ta läks staadionile selleks, et vaadata jalgpallimängu, mis on keeratud äh, naiste ja tema riigis. kaks nädalat tagasi pani üks naine äh, ennast äh, revolutsioonikohtadest äh, põlema. naiste õiguste kaitse ei ole kuritegevus. jaanuarist kaks tuhat üheksateist on kolmkümmend inimest äh, kinni peetud ja vähemalt kümme süüdi mõistetud hidžaabi vastase protestimise eest. hidžaab on naiste õigusi kahjustav riideese, nagu professor Jalali kes on olnud ka Brüsseli äh, ülikooli külalisprofessor, on selle eest äh, kinni peetud. välisküsimuste kõrge esindaja on äh, rõhutanud, et me peame sellel teemal dialoogi pidama. Kodanali, kes on nüüd surnud, teda see enam ei aita, ka paljusid teisi see enam ei aita. I would like to Members, ma paluksin veel kord liikmetel kõne eest kinni pidada. üks minut, proua Rodriguez Palo. suur tänu. kõik on kannatanud, need on sõnad, mida ütles kohtunik Äh, selles otsuses, mis puudutas hidžaabi. palju naisi on aastakümmet, kümnete jooksul äh, kinni peetud sellepärast, et nad on võidelnud hidžaabi vastu ja naiste õiguste nimel. see on suudevahelise võrdsuse ekstreemse rikkumise näide ei ole olemas kultuuri ega rahvuslikku identiteeti, mida saaks kasutada selliste sammude õigustamiseks. on hädavajalik, et Iraani võimud tühistaksid need kinnipidamiskäsud ja vabastaks äh, kohtuotsust ootavad inimesed käes on aeg rakendada diskrimineerimisvastast poliitikat, naistele tuleb anda rohkem võimu Nad peaksid saama vabaduse kasutada oma keha muul viisil kui religioosse sümbolina. üks minut, härra Pätten. sa, nii Radcliffe ja äh, teised naised, iga päev, mis nad on Iraani vanglates, äh, on tragöödia nende peredele. Euroopa Liit on selles kaassüüdlane äh, Euroopa Liit on lubanud Iraanile, et nad pääsevad USA sanktsioonidest. Äh, äh, Euroopa Liidu sanktsioonide tagajärjel on hulk meremehi konkreetselt tankeril kinni. Äh, kui Iraan palus Euroopa Liidu tuge Lamuusi väina laevatamisel, siis keelduti. kui me vaatame Euroopa Liidu tegevust äh, Iraani suunas, siis see on nagu Pinocchio soov saada poisiks, see on täis tühje lubadusi ja see parlament, mina kuulun parlamendi Iraani suhete delegatsiooni, ma juulis pöördusin parlamendi poolu, poole, et Iraani delegatsioon peaks kiireloomuliselt kokku saama. null vastust, proovisin veel kord, null vastust, seitsekümmend päeva äh, ja ikkagi ei ole veel meie delegatsioon saanud koguneda, seitsekümmend päeva on äh, proua Nazarin vanglas, ka meie käed on selle kuriteoga koos. üks minut, proua Jones. Mikrofon. mikrofon, palun. aitäh, president ja volinik Tyson inime-, naiste elud on ohus väga paljudes riikides, me teame, aga Iraanis on meil revolutsioonikohtud, mis viimastel aastatel on üha rohkem karmistanud reegleid täiesti rahumeelsete protestide pärast, mida viivad läbi inimõiguste eest võitlejad. miks? sellepärast, et nad on naised, et nad ei kanna pearätt, purkad, vaatavad staadionil jalgpalli, toovad välja lipud rahvusvahelisel naistepäeval. tihti on tegemist topeltkodakondsusega naistega, kelle vastu võideldakse sihipäraselt, näiteks naisajakirjanikud BBC-st on sattunud seksualiseeritud vägivalla alla. kui inimõiguste eest äh, võitjad nõuavad, et neil oleks äh, õigus õigusabile, siis seda nad ei saa, neid arreteeritakse protestimarssidel. meil on pikk nimekiri äh, nendest naistest, näiteks nagu Nazanin Zaghari Ratcliffe, kes on saanud täiesti äärmuslikke karistusi mit-, mitmeid aastakümneid vanglas, nad ei saa arstiabi, neil ei ole õigusabi tegemist on inimõiguste rikkumisega, me peame midagi ette võtma. Iraan peab selle tegevuse lõpetama ja me peame hoolitsema selle eest, et naiste õigusi tagatakse igal pool sajaprotsendiliselt. aitäh. aitäh. üks minut, härra Krudler. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma tervitan äh, kõigi naiste õiguste kaitsjate julgust Iraanis, kes rahumeelselt on selle survestamise vastu, mis puudutab nende väljendusõig-, vaba, sõnavabadust ja kohustuslikku hidžaabi. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on sadakond naist Iraanis äh, sellega seoses arreteeritud ja nad on ikka veel äh, surve all, äh, vähemalt viiel neist on äh, topeltkodakondsus mõne Euroopa Liidu riigiga neil peab olema tagatud õige pä-, juurdepääs õiglasele kohtupidamisele, me nõuame Iraanilt selle õiguse täitmist. me peame tegema kõik, et Iraanist saada täielik pikk vangistatute nimekiri äh, topeltkodakondsusega isikute osas, neid tuleb kaitsta, neid äh, peab saama äh, vanglas külastada ja tuleb võtta diplomaatilisi samme, et nad kiiresti vabastada, suur tänu. proua Tavalieri, palun üks minut. president, Iraanis äh, diskrimineeritakse, alandatakse naisi ja see on, olukord on muutunud hullemaks sellest ajast, kui naised otsustasid interneti kaudu kritiseerida äh, moraalipolitseid ning ka seda, et neid igapäevaselt alla surutakse Euroopa on alati öelnud, et meil on väärtused ja vabadused, me ei tohi lubada sellistel inimõigustel äh, toimuda, tegemist on äh, silmakirjaliku süsteemiga. see usuline fanatism äh, on levinud ka Euroopa linnades, kus täpselt samamoodi surutakse naisi alla ning äh, vasakpoolsed äh, soovivad, et me viiksime sisse ka pearätid Euroopas, nagu see oleks äh, täiesti tavaline. me ei saa siin rääkida kultuurilisest vabadusest, me peame säilitama oma kultuuri, see on hädavajalik. naiste toetamine ei peaks piirduma mitte ainult Iraaniga, vaid ka naistega Lääne-Euroopas, sest nemad on need, kes tagavad meie tuleviku aitäh, üks minut ja härra Tšernetski, palun. president, lugupeetud volinik. Iraani rahval on pikk ja suurepärane ajalugu, tegemist on äh, ühiskonna hälliga. me peame nõudma naiste õigustest kinnipidamist. see on tõesti ajalooline paradoks. kolmkümmend, viiskümmend aastat tagasi oli naistel Iraanis rohkem õigusi kui praegu. riik on teinud väga suuri samme tagasi ja sellest on väga kahju. kui me räägime naiste õigustest Iraanis, siis tuleks meil erilist tähelepanu pöörata just nendele naistele, kes elasid Iraanis, on seal lahkunud ja saavad anda tunnistusi nende muutuste kohta, mis viimastel aastakümnetel on toimunud. ma käisin kunagi konverentsil, mille korraldasid äh, Iraanist lahkunud naised, see oli muljetavaldav. tegemist on suure probleemiga ka topeltkodakondsusega naiste jaoks, me peame nende õigusi kaitsma aitäh, järgmisena üks minut ja proua Regner. aitäh, seitsekümmend protsenti ähm, naistest on nende karmide riietumisreeglite vastu. riiklik parlamendi uurimisinstitutsioon ise viis selle uuringu läbi ähm, E, enda riietega sundkatmine ei ole vastuvõetav, iga naine peab ise otsustama, kuidas ta riides käib, selleks et ennast kaitsta äh, vägivalla ja vägistamiste eest. Äh, nüüd on aga viimastel aastatel kümneid naisi vangistatud äh, riietusreeglite rikkumise pärast. meil on siin neli julget naist, kes äh, protesteerisid diskrimineeriva riietumisseaduse vastu ja seega mõisteti nad kuueteist kuni kahekümne neljaks aastaks vangi, see on skandaalne. me ei saa sellega leppida, me peame nõudma nende naiste kohest vabastamist, aitäh. aitäh, üks minut äh,, proua Karlspruu. Herr talman, under de senaste månaderna suur tänu, president, viimastel kuudel on Iraani ametivõimud teinud veelgi rohkem samme selleks, et reegleid karmistada. aprillikuus näiteks naiste õiguste eest võitlejad öö, vangistati, tegemist oli kolme naisterahvaga, kes avaldasid video, kus nad ei kandnud pearätti ja kinkisid lilli Ähm, ühistranspordis reisijatele. Nad äh, mõisteti vangi kuueteistkümneks kuni kahekümne neljaks aastaks. Euroopa Parlament peab äh, hukka mõistma selle naistevaenuliku režiimi Iraanis. Euroopa Liit peab alati väga selge sõnaga nõudma naiste ja tüdrukute ning üleüldiselt inimõigustest kinnipidamist meil on kahe tuhande üheksateistkümnes aasta, igaüks peab ise määrama oma elu ja öö, äh, keha üle. aitäh, järgmisena härra Veimers, palun. aitäh, president. kujutage nüüd endale ette, et äh, teie õde Äh, paneb ennast põlema sellepärast, et ta protestib režiimi pärast, mis talle üldse ei meeldi või et teie tütar mõistetakse vangi sellepärast, et ta ei taha, kahekümneks aastaks vangi sellepärast, et ta ei taha pearätti kanda. see oleks ju skandaalne. nüüd aga käiakse seal kohapeal, nagu see oleks täiesti normaalne me oleme kuulnud, et ei soovita tervituseks anda enam kätt poliitilisel tasandil ja öeldakse, et see on äh, äh nende traditsioonide vastane ja et naistele ei või nagunii üldse kätt anda, me peaksime siin üleüldiselt otsustavamalt tegutsema, me peame toetama neid naisi, kes soovivad kinni pidada läänemaailma väärtustest ja peale selle ei pea neid sundima ka allasurumise märke kandma. aitäh, järgmisena üks minut, härra Köster. kallid kolleegid, Iraanis põhimõtteliselt kõikides ühiskonnavaldkondades surutakse alla seda, see tuleneb šariaadist, mis näeb ette ka surmaotsust. see, et see klerikaalne diktatuuriline süsteem põhineb meeste võimul, islamismil ja fundamentalismil ning naiste vihal nai-, sooline võrdõiguslikkus ja vähemuste õigused ning teisitimõtlejate õigused ei ole üldse lubatud ning äh, õigustest võitlejate äh, juhtumid näitavad, kui õudne see süsteem on. aastakümnete aegased vangistused, äh, sajad piitsahoobid naistele, kes võitlevad inimõiguste eest, see ei ole vastuvõetav. niikaua, kui see klerikaalne diktatuur valitseb ja naisi vägivaldselt alla surutakse, ei ole tegelikult Lähis-Idas riikide rahumeelne koos eksisteerimine tagatud. aitäh, minut, üks minut, härra Austrevitšus. tänan, kolleegid, volinik, ma alustan sellest, et avaldan sügavat tunnustust ja solidaarsust kõigile Iraani inimõiguste kaitsjatele, olen eriti puudutatud Iraani naiste vaprusest, kes rahumeelselt otsustasid nõuda oma õigusi, jagades metroos Äh, naistele, teistele naistele lilli ja rääkides oma õigustest ja mõneti meenutab see mulle meie rahumeelset vastuseisu Nõukogude okupatsioonile ja eriti Balti ketti. meie saavutasime vabaduse, samas Iraani kolleegid mm, mõistetakse äh, vangi väga pikaks ajaks jätkuvad inimõiguste rikkumised, allasurumine ja opositsiooni ajakirjanike hirmutamine on Iraani piiridest kaugemale ulatumas piirkond on muutunud ebastabiilsus, ebastabiilseks ohus on ülemaailmne julgeolek ja majandus. ma kutsun üles Iraani valitsusi austama inimõigusi ja põhiõigusi vastavuses rahvusvaheliste inimõiguste normidega ja instrumentidega, mis see riik on ratifitseerinud. kutsun üles nõukogu läbi vaatama Euroopa Liidu seisukohta Iraani osas ja kaaluma ka täiendavaid sanktsioone. ma tänan nüüd üks minut, proua Višnevska. ma tänan, daamid ja härrad naiste olukord Iraanis on üliraske, nad peavad võitlema oma põhiõiguste eest, kividega loopimine surnuks on üks hukkamise meetodeid ja Iraani seadus lubab seda. kui neid vägistatakse, siis karistatakse ohvreid, naisi ja mitte teo toimepanijat. tihtipeale mm, ei tohi nad hääletada, nad peavad kohustuslikus korras hidžaabi kandma. inimõiguste kaitsjad, sealhulgas Euroopa Liidu kodanikud, tihti mõistetakse pikaks ajaks vangi ja ettekäändeks on see, et Euroopa Liidu, ÜRO või meediaga on ühenduses oldud. Iraani valitsus tahab Euroopa Liiduga tihedamaid sidemeid ja sellepärast tuleb neid üles kutsuda inimõigustest kinni pidama selleks. ja Euroopa Liidu kodanike õigusigi austama. üks minut, proua Kutajar. Grazie, Chair il-mara hija umana. ma tänan. naised on inimolendid, neil on põhiõigused, mida ei tohi neile keelata, ükskõik siis, kus nad asuvad. usk äh, õigusriiki on meil ja me peame sellepärast kõikjal inimõigusi kaitsma, ka väljaspool oma piire. me mõistame, et sotsiaalsed, kultuurilised ja usulised erinevused on meil, aga neid ei tohi kasutada heidutamiseks. me ei mõista, kuidas aktivistid, professionaalid, kes kaitsevad vaba ühiskonda, kuidas tohib neid sellisesse olukorda seada. Malta on äh, allkirjastanud Istanbuli konventsiooni, mis mõistab hukka igasuguse vägivalla naiste vastu ja nõuab selle kaotamist ja ma olen sellepärast kindlameelne ja ühel meelel oma kolleegidega. tuleb üles kutsuda Iraani austama naiste õigusi ked-, naisi ei tohi diskrimineerida yes.. üks minut, proua Rafaela. proua volinik, kallid kolleegid, kolm äh, aktivisti on äh, kadunud ja neile on antud kuusteist aastat vanglakaristust. Nemad aga otsustasid ise selle üle, mida kanda ja selles on nende süü. Nad nõuavad oma õiguste austamist ja võrdsust. Need kolm juhtumit ei ole isoleeritud. Iraani kas ma peaksin veel kord alustama? alustan uuesti lugupeetud volinik, kallid saadikud, kolm Iraani naiste õiguste kaitsjat on kadunud ja mõistetud kuusteist ja kakskümmend kaks aastat vanglakaristust kandma. ja seda selle eest, et nad otsustasid ise, mida nad kannavad ja reaalsus on selline, et et mehed, kes kardavad naisi, kardavad, et nad nõuavad oma õigusi ja võrdsust ja tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga. Iraani režiimil on pikk ajalugu naiste väärkohtlemisel, on sadu kohtujuhtumeid ja isegi surmanuhtlus on mõistetud mõnedel puhkudel ma kutsun üles kõrget välispoliitika esindajat tegema kõik, mis tema võimus küsimuses, et need vaprad naised, kes seisavad oma õiguste eest, kohe vabastataks. ei saa vanglasse heita kuskil kedagi, kes nõuab õigust kanda, mida tema tahab kanda. nüüd vaba mikrofoni voor. härra Lopez Aguilar, üks minut, palun de este debate habitual en el Parlamento Europeo la mañana de los. ma tänan. Eh, see pakiline arutelu neljapäeva hommikupoolikul puudutab inimõiguste rikkumise juhtumeid maailmas ja meie Euroopa Liidus peame siin olema väga kindlasõnalised ja antud juhul oleme me tõesti eh, erakordselt üksmeelsed, tegemist on räigete inimõiguste rikkumistega Iraanis. ja eh, siin on räägitud erinevatest juhtudest, eh, noorest naisest, kes lihtsalt mehe riietuses tahtis osaleda jalgpallivõistluse vaatlemisel staadiumil ja selle eest mõisteti süüdi. on vaja ka diplomaatidel rohkem vaeva näha, et kaitsta meie väärtusi ja nõuda, et Iraan põhiõigustest kinni peaks ja naiste õiguste rikkumise lõpetaks proua Telli, ma tänan, ka mina seisan nende naistega koos, kes võitlevad inimõiguste ja võrdsuse eest Iraanis. ma toetan üleskutseid vabastada need naised, kes on vanglasse heidetud poliitilise tegevuse tõttu, protestide tõttu, seetõttu, et nad tahavad seljas kanda seda, mida nemad õigeks peavad. ma mõistan hukka surmanuhtluse, sealhulgas ka alaealistele surmanuhtluse mõistmise ma arvan, et e, meie resolutsioon peab olema tasakaalus. E, praegu Iraani rünnatakse väga paljudest nurkadest ja öeldakse, et Iraan tahab provotseerida sõda USA-ga, samas USA on see, kes tuumaleppest loobus USA on see, kes mm, tahab kahjustada Iraani majandust, mis tabab kõige rängemalt naisi ja lapsi. me kõik teame, et Iraan peab muutuma. selles ei ole kahtlust. Äh, ja äh, Iraani parlamendis on nüüd sama palju naisi, kui on vaimulikke. aga äh, jah, sellest resolutsioonist ei ole kasu, kui me ei tee muudatusettepanekuid sinna sisse, mis puudutavad sanktsioone härra Kelly, palun. mina olen nõus sellega, mida paljud eelkõnelenud ütlesid. naiste olukord Iraanis on vastuvõetamatu ja eriti Euroopa Liidu silmis mina kuulusin Iraani delegatsiooni möödunud koosseisu ajal ja me nägime kõvasti vaeva selles, et tuumalepe säiliks. ja e, samas peab see olema vastastikune käitumine. E, naistele on vaja tagada vabadused, mida nad väärivad ja Iraani mehed ei peaks ettekirjutusi tegema naistele Iraanis, mida nood kannavad ma olen ka nõus äh, kolleeg Telliga, äh, mis puudutab äh, USA kohustusi Iraani osas ja tuumaleppe osas, nemad olid need, kes taganesid tuumaleppest. ja seda hoolimata sellest, et eelmine USA president Obama andis sellele leppele oma allkirja ja seegi väärib hukkamõistu praegu. suur tänu, üks minut, härra Habib suur tänu. mind hämmastab see arutelu, mida ma siin kuulsin hommikul. Euroopa Liidu liikmesriikide kõige parem liitlane kogu ajaloo vältel on olnud USA ja, ja kui USA täiesti õigustatult kehtestab sanktsioonid Iraanile, siis Euroopa Liit aktiivselt hakkas üritama neid sanktsioone õõnus, õõnestada filiaalide kaudu, igasuguste finantsmehhanismide kaudu see nurjus õnnekombel. juunikuus äh, Hormusi väinas toimunu puhul samuti äh, Briti aluse juulikuus äh, arestisid iraanlased ja seda ei oleks juhtunud, kui Euroopa Liit oleks toetanud USA samme. ja nüüd kõik need sõnad, mis kõlasid siin saalis, sammud, mida Euroopa liit on astunud, aga USA on olnud meie kõige suurem liitlane, ei saa raha suunata NATO-sse ja samal ajal uude Euroopa Liidu kaitsejõudu. jah, see ei ole õige. olgem USA-ga. proua Ward, üks minut uh,. suur tänu mina olen kohtunud Richard Radcliffe'iga, Nassarin Sakra-, Sakari abikaasaga, ta on pidanud kampaaniat äh, vabastamise eest vanglast juba kolm aastat. Nazanin on üksinda riigist, mis ei tunnusta tema topeltkodakondsust ja sunnib teda olema üksikvangistusest ja ähvardab teise kohtuprotsessi kestelda uuesti surma, uuesti ähm, süüdi mõista ja veel pikema äh, vanglakaristuse määrata. Äh, ja äh, Aras Amira, Amiri samuti on kinni peetud ja topeltkodakondsusega isikud, Euroopa Liidu kodanikud, me ei tohi neid unustada. Neid ei tohi uuesti eh, lasta süüdi mõista lihtsalt hooletute sõnade eest. Boris Johnson, kui ta oli välisminister, ka käitus lubamatult, meil on vaja paremat käitumist ja nüüd on mul hea meel anda sõnajärg volinik Tysonile. suur tänu, härra president. president, austatud parlamendiliikmed, meie pühendumus ja lubadus kaitsta naiste õiguste kaitsjaid eh, muude inimõiguste kaitsjate hulgas on oluline osa me- või põhiosa meie välis- Äh, poliitikast. kahjuks Iraani võimud jätkavad äh, rünnakute ja ähvardustega inimeste suhtes, äh, kas seetõttu, et nad kaitsevad inimõigusi või lihtsalt seetõttu, et nad on naised. Neid laimatakse, neid ähvardatakse, kiusatakse taga ja vangistatakse oma põhiõiguste kaitse püüde eest. selles kontekstis Äh, pean ma ütlema, kui kurb ma olen Saharko Dajari saatuse üle, ta kaks nädalat tagasi pani ennast põlema, kui kuulis, et teda ootab vangistus jalgpallimängu vaatamise eest. tema traagiline surm on selle võitluse õnnetu kaasmõju. mit-, et ükski naine ei peaks sattuma vanglasse sellepärast, et ta käib spordivõistlusi vaadata. igal aastal tähistab rahvusvaheline kogukond kaheksandal märtsil naistepäeva. Euroopa Liit peaks sellel hetkel tähistama kõigi naiste julgust, äh, kes on võtnud samme ja mänginud olulist rolli oma kogukondade ja riikide ajaloos. selle aasta kaheksandal märtsil andsime välja komisjoni teatise, kus rõhutasime, et me tahame tagada kõikidele naistele eh, võrdse juurdepääsu ühiskonnale, tervishoiuteenustele ja haridustele, võimaluse oma õiguste eest seista. me peame jälgima, et neid edusamme ei pöörataks tagasi meie lubadus kaitsta äh, inimõiguste kaitsjaid, sealhulgas naiste õiguste kaitsjaid, puudutavad ka meie koostööd Iraaniga. tavalise kõrgetasemelise poliitilise dialoogi raames püüame arendada kahepoolset koostööd paljudes vastastikku huvi pakkuvates valdkondades ja pidevalt oleme selle käigus ka tõstatanud inimõiguste teema. me oleme regulaarselt suhelnud Iraani võimudega selleks, et nõuda, et inimõiguste kaitsjad, sealhulgas naised, ei tohiks sattuda tagakiusamise ohvriks ega vanglasse. me oleme sõna võtnud äh, näiteks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Saharovi auhinna ähm, laureaadi äh, küsimuses äh,, kes on korduvalt vangistatud äh, inimõiguste teemaliste väljaütlemiste tõttu ja samuti oleme tõstatanud selle teema ÜRO Inimõiguste Nõukogus. naiste ja tütarlaste õigused äh, on ka oluliseks teemaks novembris toimuva äh, perioodilise suhete läbivaatamise käigus Iraaniga. austatud parlamendiliikmed, ma mõistan täielikult, et praegune arutelu hõlmab ka Euroopa Liidu topeltkodakondsusega isikuid Iraanis ma tahaksin rõhutada, et eraisikute kinnipidamise ja vangistamise praktika, näiteks Nazanin Zaghari Ratcliffe'i näide, kes on eh, Iraani ja Ühendkuningriigi eh, topeltkodakondsusega, eh, lihtsalt sellel põhjusel, et neil on välisriigi mm, kodakondsus, on täielikult vastuolus rahvusvahelise õigusega. Iraani tava selliseid isikuid kinni pidada rikub põhimõtteliselt seda põhimõtet, et mitte kedagi ei tohi äh, suvaliselt kinni pidada. oma suhetes jätkame üleskutsetega, et kõik äh, Iraani ühend, Euroopa Liidu äh, topeltkodakondsusega isikud ja kõik inimõiguste kaitsjad tuleks vabastada. me peame tagama, et mitte ühtegi isikut ei peetaks kinni suva alusel ja et kinnipeetud isikuid koheldaks asjakohaselt, neil peab olema juurdepääs enda valitud juristile ja piisavale meditsiinilisele abile. austatud parlamendiliikmed, ma saan veel kord teid tänada selle arutelu eest ning võin lisada, et meid julgustab see tähelepanu, mida, mida Euroopa Parlamendi liikmed sellele teemale pööravad, me jätkame oma tööd koostöös teiega, et kaitsta inimõiguste kaitsjaid kogu maailmas, aitäh! suur tänu, proua volinik! ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, mille on esitanud järgmised fraktsioonid, ECR, Rohelised, ECR, Renew, QNGL ja Euroopa Rahvapartei. arutelu on lõppenud, hääletus toimub täna. ma katkestan äh, praegu istungi ja kohtume uuesti hääletusel kell kaksteist nii, jätkame oma tööga, palun võtke kohad sisse. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on eh, andnud presidendile eh, delegatsiooni liikme nimetamises muutuse ettepaneku. härra Joosas Olekas Äh, on härra Sven Mikseri asemel tulevikus äh, Euronesti delegatsiooni liige ja äh, täna jõustub see muudatus ma vabandan selle viivituse pärast, esimeste konverents läks natuke pikemaks, kui me plaanisime, me käsitlesime kuulamise teemat, see on väga tähtis meie kõigi jaoks seal. ja nüüd ma tean, et esimeste konverents on läbi ja rahvas on siia tulemas ja ma kasutan võimalust, et kõigile ja eriti uutele ütlen, et ähm, äh, meil on ju viimane tööpäev siin ja viimane hääletamine ja need kolleegid, kes tahavad lahkuda, äh, kui te oma kaardi äh, välja võtate masinast, kui te kaardi võtate masinast äh, välja enne, kui hääletus on lõppenud, siis sellega te võtate oma hääle tagasi. ja sellisel juhul, kui tegemist oli nimelise hääletusega, siis teie nimi protokollis ei kajastu ja see on oluline silmas pidada, isegi kui teil on kiire, te tahate lahkuda, siis ikkagi oodake ära, kui lõpphääletus on lõppenud lõpetatuks kuulutatud ja siis võtke kaart alles välja. nii, kas on nüüd kõik äh, fraktsioonide esimehed kohal? rohelised, veel lisandub inimesi, mis tähendab, et me saame kohe hääletamise juurde minna. esimene hääletus ei ole nimeline hääletus. Äh, Türgi äh, olukord, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine ja me hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ECR oli see e, ettepanek, aga nüüd on meil viie fraktsiooni ühisettepanek hääletada. E, e, jah, nimeline hääletus, hääletus algas, muudatusettepanek kaks üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd eh, üks D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kogu resolutsioon muutmata kujul, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja ülejäänud muudatusettepanekud langevad ära. nüüd Myanmari resolutsioon, eelkõige Rohingjade olukord ja kuue fraktsiooni ühisresolutsioon on meil, aga meil on ka muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et kogu resolutsiooni üle, kes poolt, vastu, erapooletud näised võeti vastu, aga me siiski kontrollime üle, hääletus algas elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. sellega on vastu võetud jah, väga palju oli erapooletuid ja nüüd eh, Iraani resolutsioon eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud Euroopa Liidu topeltkodakondsusega inimeste olukord ja meil on viie fraktsiooni resolutsioon, aga kõigepealt muudatusettepanek kaks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. E, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavuse resolutsioon, meil on kuue fraktsiooni resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Euroopa mälestamise tähtsust Euroopa tuleviku jaoks, meil on ühisresolutsioon viielt fraktsioonilt. kõigepealt lõige kolm, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige neli. siin on meil suuline muudatusettepanek kolleegilt. kolleeg Fest, kas te soovite seda tutvustada? Yes, now daamid ja härrad, siin on mu-, äh, taotlus, kus kaheksa lehekülge räägitakse genotsiidist, inimsusevastastest äh, kuritegudest ja totalitarismist, aga mitte ühte korda ei mainita siin juute. nii nagu mitte ainult, äh, mitte nemad, vaid romid, seksuaalsed vähemused ja mikrofon võeti ära meil ei ole siin tegemist põhjendusega, ütleb president, oleks hea, kui te oma suulise muudatusettepaneku ette kannaksite, sest rohkemaks ei ole praegu aega ette nähtud. siin ei olnud äh, äh kolleegi viga, lülitage uuesti mikrofon sisse, mul on järgmine muudatusettepanek number nelja kohta nimelise hääletusega, palun. Euroopa Parlament äh, näitab üles avastust miljonite juudi ohvrite eest holokausti ajal, millega toodi, millega loodi Iisraeli riik ja kõikidele totalitarismi režiimi ohvritele ja nii edasi. nüüd, nüüd on mul antisemiitidele siin äh, äh kojas palve, rohelised sotsid, tõuske püsti, olge minu muudatusettepaneku vastu, et me teaksime, kes te tegelikult olete kolleeg, ma juba alguses lõikasin teilt mikrofoni ära, aga igatahes arvestage sellega, et kui te veel eeskirjast kinni ei pea, siis ma katkestan teid tulevikus. Herr Kollege Melchios. kolleeg palun, kas teil on kodukorda puudutav küsimus, menetluslik küsimus? jah, tõlkidel ei ole aega kõnelejaid korralikult tõlkida, nad ei jõua järele ja kes saksa keelt otse kuulab, saab aru, mille üle me hääletame, aga need, kes tõlget kuulavad, ei saa seda teada, sest väga kiiresti kõneleja räägib ja tõlgid ei jõua järele Äh, lugupeetud kolleeg, äh, üks asi teise järgi. kõigepealt muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek kolleeg Festilt, nimeline hääletus, selle me viime läbi, aga kõigepealt küsimus, kas on vastu väiteid suulisele muudatusettepanekule siin saalis? paistab, et ei ole nii et nüüd hääletame selle suulise muudatusettepaneku üle. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme üsna noor parlament, meil on võimalus esitada suulisi muudatusettepanekuid, sest kodukord näeb nii ette aga see on nüüd eesistuja otsustada, kas sõnavõttu järgneb või mitte, aga kui nelikümmend kolleegi püsti tõusevad äh, selle vastu, et muudatusettepanekut hääletada, kui seda ei juhtu, siis me hääletame suulise muudatusettepaneku üle. kallid kolleegid, kolleeg Herbst. Äh, kolleeg Fest fest. Ja, dann setzen Sie Ihren Ohrhörer auf. Herr Kollege Fest, gestatten Sie mir, dass ich in... nii, kas te olete nõus sellega, et ma kolmas kord nüüd küsin teilt, kellel on vastuväited suulise muudatusettepaneku vastu, ma kordan selle üle, sest mõned kolleegid ei ole kursis menetlusega kolleeg Fest leiab, et see ei ole õige kaks korda üle korrata. ja sellepärast ma otsustan, et me hääletame siiski selle suulise muudatusettepaneku üle. nii, kolleeg kandis ette suulise muudatusettepaneku ja taotles nimelist hääletust. nii nüüd äh, on meil protseduuriline küsimus, kes see oli, härra Kovatšev? ma olen pisut üllatunud. nimeline hääletus tavaliselt on midagi, mida taotletakse paar päeva ette. miks taotleda äh, muudatu-, sellist äh, su-, nimelist hääletust, kui kantakse ette suuline muudatusettepanek? kolleeg Kovatšev viimased kolm aastat ma olen tegelenud põhjalikult kodukorraga ja ma tunnistan, et ma ei tunnista, et ma seda sajaprotsendiliselt peast teen, aga neli päeva ette nimelist hääletust äh, taotleda, kui samal päeval, kui et, toimub hääletus, suuline muudatusettepanek tehakse, on nagu palju nõutud, nii et ma arvan, et see oli õige otsus minu poolt et kui suuline muudatusettepanek tehakse, sellega palutakse ka nimelist hääletust siduda, siis ma luban seda ja nüüd ma avan nimelise hääletuse suulise muudatusettepaneku üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see taotlus on tagasi lükatud suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud. kas on veel sõnavõtte, mis ei leidnud lahendust hääletuse kaudu, ei, siis lõige kuus algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. jah, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. algne tekst lõikes kaksteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend muudatusepanek üks, see on, siin on suuline muudatusettepanek kolleeg Pütikoferilt. suur tänu. see puudutab muudatusettepanekut sotsiaaldemokraatlikult fraktsioonilt, aga ma teen meiepoolse muudatusettepaneku rohelistelt Äh, lisada järgmised sõnad sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekusse ja äh, tõhusalt keelustada neofašistlikud, neonatsistlikud fraktsioonid ja kõik muud äh, asutused, assotsiatsioonid, mis glorifitseerivad natsismi ja fašis-, fašismi ja ma palun, et lisataks või mingil muul, muus vormis totalitarismi kas sellele on vastuväiteid, kas selle muudat-, suulise muudatusettepaneku vastu on vastuväiteid, ei ole. sellisel juhul ich sehe bisher vierundzwanzig kollegen wenn ich richtig gezählt habe kui ma nüüd õigesti lugesin, kokku on kakskümmend neli kolleegi seal püsti ja see ei ole piisav arv. ja sellepärast me aru-, nüüd muudetud eh, muudatusettepanekut hääletame nimeliselt ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud ja nüüd kogu resolutsioon muudetud kujul, hääletame, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? sellega on hääletus lõppenud. vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek, mis puudutab ülevaadet rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast. kõigepealt muudatusettepanek meil on resolutsioon neljalt fraktsioonilt, aga muudatusettepanek üks, kõigepealt hääletame nimeliselt, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud lugupeetud kolleegid enne kui me kogu resolutsiooni hääletame, tahan anda sõna kolleeg Melchiorile, see puudutab tempot. jah, me üritame võimalikult tõhusalt, äh, kiiresti äh, asjadega ühele poole saada ja äh, alati siis mõned kolleegid leiavad, et see läheb liiga-liiga kiireks ja samas ametisoleku lõpus öeldakse, et kõik toimub liiga aeglaselt hoopis, nii et ma pisut äh, jah, äh, olen oma tavalist tempot tagasi tõmmanud täna. ja ma olen kindel, et kõigi teiste asepresidentidega ja öö, äh, tulevikus rahule jääte. nii, nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. nii et ma soovin teile kõigile head isu. Need, kes koju juba reisima hakkavad, teile head koduteed. ja tahan südamest paluda kolleegi, kes te lahkute, tehke seda kiiresti. et need kolleegid, kes tahavad nüüd oma hääletust selgitada, saavad seda teha ja need kolleegid, kes selle vastu huvi tunnevad, saavad ka häirimatult kuulata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 der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. nii, kallid kolleegid, nüüd hakkan kohe ka kolleege nimeliselt üles lugema, kolleeg Kaspari näiteks, kolleeg Saier. Teie nimed lähevad nüüd kõik protokolli. kolleeg Hänen kolleeg Hänen, kes siin lõbustab kolme kolleegi, kes tegelikult on juba ammu tahtnud ära minna. kolleeg Infeld. kolleeg Auken. härra Pütikofer ka Herr Kollege Gahler, genau. kolleeg Kaaler ka, just. Herr Kollege Liese, Herr Kollege Linz. Norbert Linz. kolleeg Kovatšev. So, wir haben nii, nüüd aga meil on kakskümmend hääletuse selgituse soovi alustame resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab taimede patenteerimist ja Yes, proua Šoidrova, oodake üks hetk, vabandust. könnten die saaldiener hier auf der saali teenindajad, kas te võiksite siin natukene eh, hoogu anda lahkujatele? palun. kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament eh, oli taimede ja uute põhiliste bioloogiliste protsesside patenditatavuse vastu äh, sest me oleks andnud täiesti vale sõnumi komisjonile ja nõukogule. nüüd nad peavad selle olukorra lahendama. on väga tähtis, et ka Euroopa Patendiamet oleks kaasatud sellesse protsessi selleks, et meil oleks tagatud õiguslik järjekindlus. muidu meil ei olekski enam bioloogilist materjali teadustööks ja taimede kasvatamiseks ja sellest oleks väga kahju oleks väga raske, kui taimed ja loomaliigid oleks patenteeritud. just sellepärast ma toetasin seda resolutsiooni ja ma kutsun ka liikmesriike üles, et nad siin õiguslikus olukorras äh, korra majja lööksid. aitäh, kolleeg Šoidrova. ECR fraktsioon, te kõik, kes te seal olete, lahkuge nüüd palun. Please, colleagues. kallid kolleegid, palun. jah, die hören es nicht palun, kallid kolleegid, oleks väga tore. oleks väga viisakas, kui te lahkuksite, kui te ei soovi maha istuda ja kuulata. So, thank you. Herr Kollege Polčak. aitäh, kolleeg Polčak, palun pane předsedající. suur tänu, härra president. kohe alustuseks tahaksin selgitada oma seisukohta. ma toetasin seda ettepanekut, sellepärast et taimede ja inimelundite patendita, patenditatavus läheb öö, liiga kaugele, ületab piirid ja sellepärast oli väga tähtis, et me saadaksime sõnumi, et see ei ole lubatud. parlament on alati võidelnud intellektuaalomandi õiguste eest ja just sellepärast tahame ka nüüd võidelda selle eest, et meil oleksid siin selged piirid paigas ja huvi bioloogilise materjali kättesaadavuse vastu on väga suur. seepärast ka toetasin seda ettepanekut, see oleks tegelikult ka hea vihje Euroopa Patendiametile. aitäh, kolleeg Boltšak, järgmisena kolleeg Ritši, palun. Um... aitäh, president um, elusolendite patenditatavuse küsimus. minule oli see täielik šokk, võib-olla ma olin ka liiga naiivne kõik need ressursid, taimed, bioloogiline materjal, mis on välja töötatud, mis on olnud avalik hüve, seda, see võib nüüd saada suurte ettevõtete omandiks, on väga tähtis, et see, kõik need teadmised oleksid ka väikeste talunike ja taimekasvatajate kasutada. patendid, aga muudaksid seda olukorda ja peale selle see ohustaks ka põliselanikke ja tegelikult äh, rahvastel võib tekkida probleeme ka toidu äh, kättesaadavusega. suured hargmaised ettevõtted põhimõtteliselt varastavad äh, teadmisi, mida põlisasukad on põlvkondi edasi andnud kolleeg Ritši, järgmisena kolleeg Olekas. aitäh, president. taimede mitmekesisus on uute taimeliikide väljatöötamiseks äh, suurepärane lahendus kuid ei piisa sellest, et me lihtsalt uusi liike loome ja kaitseme mitmekesisust meil on vaja ka uusi saavutusi ja leiutisi selles valdkonnas, see on väga tähtis ka toidu tootmiseks. patentimine võib olla vahel tähtis, kuid patendiomanikud ei ole tihti valmis oma teadmisi ja tooteid edasi andma, me peame just õigusliku järjekindluse tagama olukordades, kus seemneid kasutatakse taimede äh, Äh, aretamiseks. ma usun, et me ei tohi ka geneetilisele materjalile patente anda. suur tänu, kolleeg Olekas, järgmisena kolleeg Hännen. aitäh, asepresident taimekasvatuse ja taimetehnoloogia eelised on tegelikult selle põlvkonna jaoks väga tähtsad, me muutume selles valdkonnas üha parimaks äh, ja me saame üha väiksemalt maalapilt üha rohkem saaki. ja tulemuseks on see, et me suudame maailma ära toita rohkem kui kunagi varem ja me oleme ka tegelikult ära hoidnud kõik need äh, äh, massinaljad ja me laseme ka äh, me, meil on võimalik ka uuesti äh, äh, metsasid kasvatada seal, kus varem see, seda maad kasutati toidu tootmiseks. Euroopa Liit peab olema selles võitluses eesotsas, siin tuleb tõesti erinevad huvid kokku viia ja me ei tohiks kõrvale vaadata ka geenitehnoloogia Äh, hüvedest. ma loodan, et selles valdkonnas britid on varsti ka esirinnas, eriti kui me oleme lahkunud Euroopa Liidust. aitäh! Need olid siis hääletuste selgitused, mis puudutasid taimede patenditatavust ja nüüd me läheme järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde, milleks on Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks ja kõigepealt saab sõna kolleeg Pilde suur tänu, härra president, see resolutsioon, mis on tugevalt äh, kallutatud, ei austa totalitarismi ohvreid. kõigepealt on selge, et viimase maailmasõja mälestus on ikka veel eh, poliitikute käes eh, töövahendiks eh, ja rahva toetuse saamise vahendiks kuigi rahvas lükkab seda järjest enam kõikidel valimistel tagasi, äh, püüavad äh, paljud äh, väita, et Euroopa Liit tagab meie rahu. tegelikkus on aga teistsugune, Euroopa Liit püüab kindral de Gaulle'i eeskujul muuta Euroopa Liitu üldiseks Nõukogude Liiduks selle resolutsiooniga toetatakse äh, samasuguseid tendentse, mis tulenevad hukkamõistetud äh, režiimidest. ja autoritaarsus äh, siinkohal meie kojas torkab üha paremini silma. härra Sambarski, palun. aitäh, president, kallid kolleegid ma toetasin seda resolutsiooni ettepanekut, sest ma usun ajaloolisse mällu nüüd, kui meil me oleme näinud ebademokraatlikke režiime, ehm, tuleb mõelda ka bolševistliku režiimi peale. Euroopa oli viiskümmend aastat bolševismi ikke all. tooksin teile näiteid, kuidas üritati lõhestada Bulgaaria rahvast ja kuidas Bulgaaria territooriumil Makedoonia rahvas loodi. selline ideoloogia tuleks kaotada ja sirp ja vasar kui mittedemokraatliku režiimi sümbol tuleks samamoodi keelata. aitäh, järgmisena kolleeg Olekas, üks minut suur tänu, härra president, ma toetasin seda resolutsiooni. olen üks nendest vähestest siin ruumis viibijatest, kes sündis küüditatuna. meie siin esindame Euroopa rahvast ja peame tagama neile parema tuleviku. midagi uut ei ole, kaheksakümmend aastat tagasi lootsid meie vanavanemad täpselt sedasama, aga kaks türanni äh, lõhkusid need lootused, allkirjastades äh, Molotov-Ribbentropi pakti äh, salaprotokollid, mis viisid äh, teise maailmasõja massküüdistami-, küüditamiste holokaustini. minu vanavanemad, vanemad ja sajad tuhanded leedukad deporteeriti Siberisse loomavagunites aastakümneid edasi võitlesime oma vabaduse eest ja kui ma siin ringi vaatan, siis ma näen, et äh, siin on palju inimesi, kes ei tea, mis toimus äh, raudse eesriide taga, kui me tahame luua parema Euroopa äh, oma lapselastele, siis me peame sellised asjad tulevikus ära hoidma. järgmisena kolleeg Fox mina hääletasin selle resolutsiooni vastu mitte sellepärast, et ma ei hooli äh, ajaloo mälestamisest, vaid ma hoolin liiga palju ajaloolistest faktidest ja ajaloolisest mälust, et äh, lubada nende äh, kasutamist ajaloolise revisionistliku jalgpallina. see resolutsioon äh, alandab Euroopa ajalugu ja lihtsustab seda, see alahindab äh, võitlust äh, fašismi vastu ja holokausti vastu, te muuseas unustasite juute mainida. Euroopa ajalugu ei ole Euroopa Liidu ajalugu, renessanss, valgustusajastu, Euroopa filosoofia olid äh, lähtepunktid äh, sõnavabadusele, vabadele suveräänsetele riikidele, demokraatiale, see koda tahab seda unustada, mina ei kavatse ja seetõttu ma ei allkirjasta ega toeta sellist resolutsiooni, mis on puhas poliitiline propaganda, aitäh. suur tänu, kolleeg Fox, järgmisena kolleeg Palmer, palun. suur tänu, härra asepresident. üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks äh, me tahtsime toetada seda resolutsiooni ja mina toetasin seda, eh, oli see, et me tahtsime anda noorematele inimestele teadmise selle kohta, mis on toimunud Euroopa minevikus. ja ma meenutaksin siinkohal eh, väga olulist tööd, mida riiklik holokaustikeskus eh, Inglismaal Midland, West Midlandsist Äh, teeb selleks, et meenutada noortele inimestele, kui oluline on vältida eelarvamusi ja viha tänapäeval. ma hääletasin ka selle poolt, et mälestada ja tunnustada neid holokausti üle elanud inimesi, kes annavad oma panuse, et noored inimesed täna mõistaksid neid äh, toimunut ja et me saaksime tagada, et midagi sellist enam kunagi ei korduks suur tänu, kolleeg Paamer, nüüd härra kolleeg Vintse, palun. härra president, daamid ja härrad, Euroopa peab mäletama selleks, et kahekümnenda sajandi koledused ei korduks ei kommunismi ega fašismi poolel. Euroopa on võidelnud nii fašismi kui kommunismiga. minu põlvkonda puudutas Rumeenia kommunistlik diktaator äh, diktatuur ainult äh, väga lühikest aega, aga minu vanemaid ja vanavanemaid küll. kui me räägime ajaloolistest kirikutest, siis äh, siiani ei ole nende käest natsionaliseeritud vara tagastatud, kuigi seadus seda ette näeb on hädavajalik, et me meenutaksime riigivõimudele seda, et seadusi tuleb täita. Kesk-Euroopas on inimeste mõtteviis viiskümmend aastat ülejäänud Euroopast maha jäänud. ühtekuuluvusfond püüab seda äh, probleemi lahendada, aga mitte kunagi enam on see idee, mida me peaksime Eh, noorematele põlvedele edasi ütlema. kolleeg Hukk, suur tänu, härra asepresident, ma hea meelega toetasin seda resolutsiooni, et me, eh, selleks, et mälestada totalitaarse režiimi hukkunuid, paljude jaoks on see väga isiklik, minu naise vanaisa elas üle Auschwitzi ja tuleb meeles pidada, et kui eh, fašism, fašistlik režiim ei oleks kukkunud, oleks maailm teistsugune ja mul võib-olla ei oleks oma naist ja laps, lapsi Mm, me oleme kuulnud äh, mälestusi sõjaaegadest, meid, eurooplasi, ühendab meie ajalugu, ühendavad meie mälestused ja me tahame seda elus hoida, aga mul on üks reservatsioon. Äh, siin räägitakse ainult sellest, mis on toimunud Euroopa mandril, eurooplaste kuriteod teiste eurooplaste vastu, aga meie manner on teinud väga palju halba teistel kontinentidel, meil on täna ka eurooplasi, kes tulevad Aasiast, Aafrikast, Ameerikast ja me peame mõistma seda, et Euroopa on osa maailmast ja kõik eh, diktatuurirežiimid, kogu vägivald tuleks hukka mõista, suur tänu, kolleeg Hukk, härra kolleeg Tertši ei ole siin, seega kolleeg Hädnen, palun. suur tänu kaheksakümmend aastat tagasi pool miljonit äh, punaväelast koos tankide ja lennukitega äh, ründas Poolat ootamatult. Nende sõnum oli, et nad aitavad oma slaavi vendi äh, fašistide vastu, aga äh, Äh, tegelikkus oli teine. kui natsiväed kohtusid punavägedega, siis korraldati ühine paraad ja äh, toimusid lõunasöögid mm, kuhu kutsuti ka ajakirjanikke. see selektiivne mälukaotus, mida põevad osad tänapäeva vasakpoolsed äh, nat-, Natsi-Nõukogude Liidu lepingu osas. meile räägitakse, et Punaarmee äh, päästis meid, et Stalin, Stalin võitis Hitlerit. ärme unustame seda, nad olid ühel poolel. ainukesed võitjad siinkohal olid vasakpoolsed. suur tänu, härra kolleeg, kolleeg Ždanoka, palun. <clears throat> suur tänu mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, isegi kui ma toetasin mõningaid neid paragrahve. ma olen selle lähenemise vastu, kus kommunistlik ja natsirežiim pannakse ühele pulgale. kurat oli ainult ühel poolel ja tõeline kurat peitus natsiideoloogias. ma olen teise maailmasõja ajaloo ümberhindamise vastu, mida selles resolutsioonis võib näha. väga paljud asjad unustatakse ära, olid olemas kahepoolseid lepinguid ja enne kahekümne kolmandat lepingu, kahekümne kolmanda augu-, kahekümne kolmandat augustit tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa võis juhtuda palju asju. minu perekond kannatas palju. Äh, nad samuti deporteeriti, aga ma kordan veel kord, kur-, kurat on siin ainult ühel poolel ja see pool on natsirežiimi pool. suur tänu, kolleeg Štanoka, viimasena proua Wood, palun uh,. Thank you, president suur tänu, president. kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmena viimase viie aasta jooksul ja nüüd ka aseesimehena püüan ma alati mm, tuletada meelde, kui oluline on meie keerulise ajaloo mälestamine, ükskõik kas läbi Erasmus plussi, Creative Europe'i projektide või muude programmide. mina olen siin sellepärast, et osaliselt seetõttu, et Kenny Chaplin kes oli kaheksateistaastane, minu ema äh, tädipoeg, äh, hukkus ja lamab praegu Prantsusmaal hauas. Euroopa on rahuprojekt, Euroopa Liit loodi selleks, et meenutada, et Euroopa ei saa lubada endale enam uue sõja rahalist või inimkulu ja meie eesmärgiks on liikuda jõustuse poole, ühise koostöö poole kõigi Euroopa riikide vahel Need murdepunktid eelmise sajandi ajaloos peaks olema ühiselt aru saadud kõikides liikmesriikides, seetõttu ma kutsuta-, toetan selliseid projekte, mis äh, toetavad vastastikust arusaamist, äh, kultuurivahetust ja nii edasi. suur tänu äh, sellega oleme lõpetanud selle hääletuse selgituse vooru ja nüüd edasi hääletuse selgitused, mis puudutavad ülevaadet rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast. proua Šoidrova. ma tänan. mina toetasin resolutsiooni ettepanekut rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise osas, see on väga tähtis teema, me teame kõik Panama dokumentidest ja sellest, et terroristlikud rünnakud Euroopas on rahastatud olnud just rahapesu kaudu. samas kümme Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole neljandat rahapesuvastast direktiivi rakendanud. mul on hea meel selle üle, et Tšehhi ei ole nende riikide hulgas. ja direktiiv nõuab inimeste isiku samasuse tuvastamist tugevamalt pankade poolt. tähtis on ka, et infovahetus asutuste vahel oleks parem, sest rahapesu ei tunne riigipiire. ja rahvusvaheline koostöö peab toimuma paremini. tänan, nüüd kolleeg Obri. suur tänu, härra president. see resolutsioon on oluline selleks, et ähm, me organisa-, äh, kriminaalsed organisatsioonid äh, äh, sõltuvad pankade tegevusest oma tegevuses ja seetõttu me peame kaitsma meie panku selle eest Äh, ja praegu, kui me vaatame, kui vähe Euroopa Liit selleks raha kulutab, siis me oleme natukene liiga nõrgad selle jaoks. meil ei ole mitte ühtegi äh, korralikku sanktsiooni. Äh, ja ma loodan, et see resolutsioon, mille autorite hulgas ma olen, on esimene samm selles suunas, et Euroopa tasandil antaks sellele valdkonnale piisavalt vahendeid ja ei ole võimalik äh, korralikult tegutseda, kui meil ei ole lõplikku nimekirja maksuparadiisidest, sellepärast et osad äh, sellised äh, maksuparadiisid asuvad isegi Euroopa Liidu keskmes ja senikaua, kuni meil on sellised tühimikud, me ei saa aktiivselt tegutseda. ma tänan, kolleeg Morell ei ole saalis, ka kolleeg Boltšak ei ole kohal ja seetõttu saab sõna järgmiseks härra Džambatski lugupeetud kolleegid, mina jäin erapooletuks, loomulikult ma toetan rahapesuvastast tegevust, aga mõned aspektid, eh, mida käsitletakse, kuuluvad liikmesriikide pädevusse. me räägime, et agentuurid loomine selleks, et ühe ja teise probleemi lahendamist tagant tõugata, aga sellest ei ole abi. meil on vaja järgida õigusakte eh, nii, et me ei eh, aja, taotleks mingeid poliitilisi eesmärke, et võidelda mõne riigi vastu. nii, sellega oleme resolutsiooni hääletuse selgitused ära kuulanud ja sellega on päevakord ammendatud ja enne lõunat ja me jätkame oma tööga kell kolm. Pani predsedající. So good afternoon, uh, colleagues. The city. kallid kolleegid, tere õhtust, tere pärastlõunat, jätkame tööga. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on olemas, kas on kellelgi kommentaare nende kohta? ei, sellisel juhul protokoll on heaks kiidetud mul on ka üks teadaanne. sotsiaaldemokraadid on teatanud presidendile otsusest, mis puudutab muudatusi delegatsioonide liikmete hulgas. Marianne Vind asendab Tšaba Molnari eh, delegatsioonis, mis tegeleb Kagu-Aasia ja Kagu-Aasia rahvaste assotsiatsiooni teemadega ja Saba Molnar asendab Marianne Vindi Korea poolsaare delegatsiooni koosseisus ja need otsused jõustuvad kohe pärast seda teadaannet ja järgmine päevakorrapunkt on meil komisjoni avaldus, mis käsitleb vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi ohustamist Euroopa Liidus. ja ma annan kõigepealt sõna komisjonile. proua Tyson, palun. suur tänu, lugupeetud saadikud. selle avalduse nimetus eh, kajastab seda muret, mis on mitmetes liikmesriikides, eriti Prantsusmaal, vabatahtlike tuletõrjujate eh, seisundi pärast, pärast seda, kui äh, Euroopa Kohus võttis vastu otsuse veebruaris kaks tuhat kaheksateist. ja ma usun, et ma nüüd pean jagama selgitusi, meie oleme loomulikult seotud kohtulahenditega, aga me tõesti hoiame silma peal äh, äh väga tähelepanelikult sellel, mis toimub üldse päästeteenistustega ja eriti tuletõrjetega, sest tuletõrjujad on osalised tsiviilkaitse eh, ja erakorraliste olukorrade vastu eh, astumise süsteemist ja peale elukutseliste tuletõrjujate on meil väga palju vaja vabatahtlikke tuletõrjujaid ja tuletõrje eh, koosseis on väga erinev liikmesriikidel, näiteks Prantsusmaal kaheksakümmend protsenti tuletõrjujad on vabatahtlikud, aga näiteks Saksamaal ja Austrias isegi rohkem aga samas Kreekas või Bulgaarias on eh, eh, tuletõrje pea täielikult elukutseline. Eh, nüüd kohtuotsus ei kohusta liikmesriike teatud proportsioonis rakendama elukutselise tuletõrjujaid ja vabatahtlikke tuletõrjujaid. ükskõik keda tahetakse mm, kasutada, tuleb samas eh, vabatahtlike tuletõrjet kohelda nii nagu elukutselisi, aga põhiprobleem on siin puhkeaeg ja õigus puhkeajale eh, ka nendel tuletõrjujatel, kes on valves Nad peavad ju tegelikult tuletõrjete poode lähedal asuma või elama ja teiseks nad peavad jõudma kohale kaheksa minuti jooksul. arvestades, et selline nõue on, siis tähendab seda ka, et valveoleku aega peab tööaja direktiivi mõttes kohaldama kui tööaega ja mitte kui puhkeaega ja kes on siis töötaja, selle määratlemisega tegeles samuti kohus ja kohus ei ütelnud siin mitte midagi uut. kohtupraktika ütleb, et Euroopa Liidu õiguse kohaselt, kui keegi on töötaja, siis see otsustatakse ära tuginedes asjaoludele. Eh, jah, peab olema tegelik tegevus olemas ja eh, samuti eh, hüvistamine, hüvitamine tehtud töö eest. härra Matsaki puhul kohus otsustas, et eh, need konkreetsed tingimused olid täidetud ja pärast seda lahendit sidusrühmad tegid järeldused, eh, et Euroopa Liidu õigus ei võimalda vabatahtlike tuletõrjetussüsteemiga jätkata, aga see on minu arvates ebaõige järeldus. asi olgu selge, ei saa ühe mõõduga kõiki võtta kui kõneks on vabatahtlike tuletõrjujate staatus ja tööaeg. iga konkreetne juhtum vajab hindamist, on vaja kaaluda mm, ka, kas töötaja mõiste nõuded on täidetud, nii nagu kohus seda on tõlgendanud ja direktiivis ette nähtud puhkeaja nõudeid tuleb täita, aga direktiiv samas näeb ette ka suure paindlikkuse sellistes sektorites ka nagu tuletõrje ja päästeteenistused näiteks erandid nädalasest ja päevasest puhkeajast on võimalikult, loomulikult sellest hüvitatakse ja liikmesriigid peavad lubama ka öö, mitte kohaldada neljakümne kaheksa tunnist maksimaalset tööaega teatud erakorralistel asjaoludel, nagu näiteks kui tegemist on loodusõnnetustega, tehnoloogiliste õnnetustega, siis on võimalik mitte kohaldada direktiivi nõuded selles osas nii et iga konkreetne juhtum vajab analüüsi. eraldi on vaja tagada, et vabatahtlike staatust ei hakataks ära kasutama kurjasti, et mööda hiilida Euroopa Liidu tööõigusest see ei tähenda seda, et iga vabatahtlik tuletõrjuja Euroopa Liidus kohe on ka töövõtja, töötaja ja igatahes tööaja direktiiv näeb ette vajaliku paindlikkuse, et arvesse võtta päästeteenistuste vajadusi, kuhu alla kuuluvad ka tuletõrje, ilma et kuidagi eh, pandaks ohtu tuletõrjujate töö ohutust ja tervishoidu. suur tänu ja nüüd arutelu fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni esindaja kolmeks minutiks saab sõna proua Sander suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid äh, metsatulekahjud, üleujutused, õnnetused, isikute abistamine, äh, vabatahtlike tuletõrjujate ülesannete nimekiri on pikk ja pikeneb igal aastal. selle suve sündmused on meile meenutanud, et sekkumine meie igapäevases elus on hädavajalik eesmärk. me peame tagama elanikkonnakaitse, ettevõtete kaitse ja samuti linnaalade kaitse vabatahtlikud tuletõrjujad otsus, tegelevad ka ühiskondliku elu korraldamisega, eelkõige maapiirkondadest, sellised altruistlikud kodanikud on hädavajalikud, et Euroopa Liit oleks piisavalt solidaarne. Need kolm ja pool miljonit äh, tuletõrjujat äh, on nendest Äh, väga suur osa Euroopas on vabatahtlikud, äh, Prantsusmaal on neid kaheksakümmend protsenti kõikidest tuletõrjujatest ja nad äh, viivad ellu suure osa päästeoperatsioonidest. ma annaksin praegusel hetkel häirekella, sellepärast et meile tundub, et see mudel on praegu ohus Euroopa Kohtu otsus, mis tuli välja veebruaris kaks tuhat kaheksateist, selles otsuses öö, määrati, et äh, Belgia vabatahtliku tuletõrjuja kodus veedetud äh, valveaeg on tööaeg tööaja direktiivi mõttes. Äh, loomulikult asjaolusid tuleb täpsustada, aga meie arvates see otsus tekitab probleeme vabatahtlike töö, tuletõrjujate hõlmamisega tööaja direktiivis. see tekitab probleeme tööaja ja puhkeaja arvestamiseks ja tekitab olukorra, kus vabatahtliku tuletõrjuja tööd ei ole võimalik ühitada palgatööga. ja meil tekib siin risk, kus vabatahtlik töö aetakse segamini tavalise tööga, see ohustab meie päästeteenistust, ohutab, ohustab ka kodanike vaba õigust äh, osaleda ühiskondlikus töös. ja see võib tegelikult tekitada üsna dramaatilise olukorra läbi õiguskindluse puudumise. loomulikult äh, me püüame toetada äh, vabatahtlike tuletõrjujate väri, värbamist ja päästeteenistuse toimimist ja praegune olukord kahjustab seda meie peame ennast mobiliseerima, äh, nii meie, kes me siin praegu oleme kohal, kui ka näiteks kogu meie fraktsioon ja meil on siinkohal küsimus, kas tööaja direktiivi äh, kohaldamise ala oleks võimalik täpsustada, me palume komisjonil rakendada konkreetseid samme selleks, et taastada õiguskindlus äh, Äh, selles osas, mis puudutab vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi. suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide, demokraatide fraktsiooni nimel kaheksaks minutiks saab sõna härra Borgles. suur tänu, daamid ja härrad ehkki see on meie istkundjärgu viimane arutelu, on see samas kõige olulisem arutelu, eriti sotsiaaldemokraatide eh, jaoks, sest siin me räägime solidaarsusest ja solidaarsus on põhiväärtus Euroopa Liidus. ja artikkel kaks Euroopa aluslepingus räägib ka sellest siin on kõneks vabatahtlik abi teistele inimestele. paljudes Euroopa Liidu linnades ja paikades on eh, vabatahtlik tuletõrje osa päästeteenistustest ja omab väga pikka traditsiooni. Sloveenias eh, selle mm, aasta alguses tähistasime me saja viiekümnendat aastapäeva vabatahtlikul eh, tuletõrjel ja sada viiskümmend tuhat inimest on meil vabatahtlikke tuletõrjujaid ja vabatahtlikud tuletõrjujad mõnedes riikides moodustavad lausa üheksakümmend protsenti või isegi rohkem kõigist tuletõrjujatest ja selline elukutseline ja vabatahtlik koos on see, mis tagab, et massiliste põlengute, üleujutuste puhul, suurte liiklusõnnetuste puhul eh, saadakse piisavalt kiiresti head abi ja seda nii maapiirkondades kui ka linnades. Euroopas eh, on eh, tuletõrje ja elukutse see, mis pälvib kõige suuremat usaldust elanikkonna hulgas ja see on osa kodanikukaitsest, tagab ka ühiskonnas julgeoleku. jah, erinevad süsteemid erinevates liikmesriikides, korraldus võib-olla on erinev, aga tegemist on õilsa missiooniga kõikjal. ja e, inimesed tegelevad sellega vabal ajal, ilma et nad saaksid hüvitust e, ja kuna neid ei tasustata, siis seda enam pälvivad nad meie lugupidamist ja austust. see teema on liikmesriikide pädevuses ja samas meie oma seadustega äh, siin ka Euroopa Liidu tasandil äh, reguleerime seda valdkonda ja mitte alati positiivselt ja tööaja direktiiv aastal kaks, kaks tuhat kolm on mõeldud selleks, et kaitsta töövõtjate õigusi ja seal on kirjas miinimum tervishoiu ja eh, julgeolekunormid mm, ja samuti puhkeaeg on sätestatud. nüüd eh, selle direktiivi eh, realiseerimine, eriti pärast mm, Matsaki kohtulahendit aastast kaks tuhat kaheksateist Euroopa kohtust näeb nüüd ette, et need vabatahtlikud tuletõrjujad, kes on ka valves, on hõlmatud direktiiviga, aga see tähendab seda, et maksimaalselt nelikümmend kaheksa tundi. niimoodi on lihtne Eh, ületada ja üksteist tundi puhkeaega samuti. sellest ei tarvitse vabatahtlikult tuletõrjujad kinni pidada. mina sotsiaaldemokraadina olen veendunud selles, et praegune kaitse, töövõtja määratlus ja ka tulevikus kaitse on väga oluline, samas need asjad ei välista üksteist. me ei saa siin ühtegi poolt ohvriks tuua. meil on vaja mõlemat aspekti tugevdada ja tagada õiguslik kaitse. ja on selge, et meil ei saa kunagi olema elukutselisi äh, tuletõrjujaid piisaval arvul väljaspool suuri keskusi, nii et meil on vaja jätkata kindlasti vabatahtlike süsteemiga ka tulevikus ja peab olema võimalik neil ka oma põhitööd, palgatööd teha vabatahtlikuks tuletõrjujaks olemise kõrvalt. meil on vaja seda süsteemi edendada, meil on vaja paremini varustada see süsteem ja meil on RescEU projekt selleks ja samuti äh, on vaja meetmeid koordineerida keskuste vahel on vaja kiiremini reageeruda, on vaja parimaid praktikaid vahetada ja me on vaja, et mida me teeme Euroopa Liidu tasandil, see täiendab seda, mida tehakse liikmesriikide tasandil ja et koordineerida paremini rahaliste vahendite kasutamist. aga kindlasti peab kinni pidama subsidiaarsuse põhimõttest mudelitest ja ära hoidma tsentraliseerimise. ülemäärast reguleerimist ei tohi lubada, peab lubama tugineda liikmesriigi traditsioonidele ja kindlasti ei tohi sekkuda süsteemi, mis praegu hästi toimib ja mille vastu eksisteerib usaldus. mind täidab optimismiga see, mida ütles volinik kriisilahendusmehhanismide kohta ei, ma arvan, et vabatahtlik tuletõrje omab selles süsteemis eh, Euroopa Liidus oma õiget kohta. samas ma pean ütlema, et vabatahtlikkus ei ole töövorm. nüüd see dilemma, mille on tekitanud eh, kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi osas Euroopa kohtulahend, siin ei ole vaja mingeid erandeid hakata nüüd tegema üksikutele liikmesriikidele või rühmadele. me ei tohi maksimaalselt tööaega pikendada, aga võib-olla me eh, peaksime eh, eh, no, hoopis vähendama nädala tööaega kolmekümne viiele tunnile. nii et mõelgem selle peale ka, et need teenused, mida vabatahtlikud tuletõrjed pakuvad, on kõigi huvides ja mis puudutab tervishoiu ja ohutusnorme, siis võib-olla premeerida mm, tuletõrjujaid, kes niivõrd suure, suureks abiks on ühiskonnale ja häid teenuseid pakuvad Uh, next... suur tänu. järgmisena saab Renew Europe Group fraktsiooni nimel sõna kolmeks minutiks proua Müller, palun. proua president, proua volinik, kallid kolleegid, põhimõtteliselt olen nõus oma eelkõnelejaga, sellist uut äh, direktiivi võimalust, äh, seda peaksime kontrollima selleks, et me saaksime tuletõrjujatele tõesti Äh, nüüd planeerimiskindlust tagada. minu koduriigis Saksamaal on üks koma üks aktiivset äh, tuletõrjet, üheksakümmend viis protsenti nendest kuulub vabatahtlikku tuletõrjesse. meil on umbes sada elukutselist tuletõrjeüksust ja kakskümmend neli tuhat vabatahtlikku tuletõrjeüksust. mina ise olen pärit maapiirkonnast Ülem-Algoist ja kõige lähemal asuv elukutseline üksus on sada, saja viiekümne kilomeetri kaugusel Augsburgis. vabatahtlik töö ei puuduta mitte ainult tuletõrjet, meil on Saksamaal kokku üks koma kaheksa miljonit vabatahtlikku, kes aitavad siis katastroofitõrjes, tuletõrjes, päästeteenistuses. minu liidumaal, Baierimaal on nelisada seitsekümmend tuhat pääste ähm, töötajat, kellest nelisada viiskümmend tuhat on vabatahtlikud Need numbrid näitavad väga hästi, et vabatahtlik töö on meie tuletõrje ja päästeteenistuse selgrooks. aga mitte ainult, just maapiirkondades mängib vabatahtlik äh, tuletõrje väga tähtsat rolli ka sotsiaalses elus. erinevas vanuses inimesed tulevad kokku erinevatest ühiskonnakihtidest ja see on väga hea. just sellepärast tulebki meil vabatahtlikkust toetada. vabatahtlik töö peab olema tore ja mitte deprimeeriv. nüüd selle uue Euroopa tööaja direktiiviga, mida kolleegid juba mainisid, tuleb meil tunnistada, et vabatahtlik töö eh, vabatahtlikku tööd ja eh, tasustavat tööd ei tohiks omavahel kokku liita, sest muidu kukuks kogu meie süsteem kokku. Saksamaal me aastaid lähtusime sellest, et vabatahtlik töö ei, töökohta ei kehti tööaja direktiiv. nüüd on meil aga kohtuotsus, mis valmistab meile suurt muret. vabatahtlik tuletõrje ei saa olla tavaline töötaja. meil on vaja õiguslikku kindlust ja selgust vabatahtlike tuletõrjujate jaoks. kahjuks praegusel hetkel me ei ole mitte kuhugi jõudnud ja vabatahtlikud äh, lihtsalt loodavad selle peale, et Euroopa tasandil mingi lahendus leitakse. meie vabatahtlikkuse süsteem on ajahambale vastu pidanud ja mängib väga tähtsat rolli ka ühiskondlikus elus just sellepärast on meil vaja leida veekindlaid lahendusi selleks, et vabatahtlik töö oleks ilma probleemideta ka Euroopa õigusega kooskõlas, aitäh! aitäh, järgmisena ID fraktsiooni nimel härra Rail. proua president, äh, volinik, äh, neliteist 14 äh, rahvasaadikud, tervitan teid ja tervitan siin ka tuletõrjejaid, vabatahtlikke tuletõrjeid, suurepärane, et tulite täna siia selleks, et võidelda oma elukutse tuleviku eest, millest me siin täna räägime me räägime täna vabatahtlike tuletõrjujate tulevikust Euroopas ehk ka Euroopa julgeolekust ja turvalisusest. ma olen uus liige ja ma arvasin, et siin arutatakse asju, mis äh, Euroopat mitte ei aita, vaid kahjustab, aga et see asi nii õudne on, seda ei osanud ma isegi oma õudusunenägudes ette näha. ja ma tahaksingi just teada, mida vabatahtlikud tuletõrjujad arvavad, kui nad näevad, et sellest tähtsat küsimusest natukene pärast kella kolme räägib neliteist rahvasaadikut kas nad pole rohkem ära teeninud, rohkem toetust, rohkem tähelepanu? millest me siin täna üldse räägime? Saksamaal on üks koma üks miljonit vabatahtlikku tuletõrjujat või kokku äh, üks koma üks miljonit, kellest üheksakümmend viis protsenti on vabatahtlikud. Need inimesed teevad väga tähtsat tööd, me ei räägi mitte ainult siin julgeolekust, vaid ühiskondlikust elust, nad on ühiskondliku ja kultuurielu südames maapiirkondades. ja see tegevus vajab toetust ja on sellega ära teeninud, me räägime pidevalt sellest, et me peame vabatahtlikku tööd toetama. aga mis me siin teeme täpselt vastupidist? kui me räägime siin tööaegade kokkuliitmisest, kus me siis alustame, kus me lõpetame, mis saab näiteks jahikuningatest, kui nad valitakse ja troonile istuvad, kas see ka lisatakse tööajale, mis saab noorte jalgpallimeeskonna treeneritest, kas see on ka neil tööaeg? see tuleb kõik selgelt, mind ajab jumalast närvi, et te siin sellest jamast räägite. Te räägite asjast, millest te mitte midagi ei tea ja kedagi ei huvita see ka. ja see on nüüd Euroopa Liidu süda teie arvates jätke nüüd äh, tuletõrjujad äh, rahule, jätke vabatahtlikud rahule ja tehke seda kohe. Next... suur tänu, järgmine kõneleja ECR fraktsiooni nimel kaheks minutiks äh, härra Brudžinski, palun pani przewodnicząca! aitäh president daamid ja härrad! poola keeles öeldakse, et inimesed on juba ajast aega üksteist aidanud. vabatahtlikel tuletõrjujatel on tõesti pikk ajalugu Poolas üle saja aasta juba ja see arutelu, mida me siin täna peame, näitab, et ähm, me üritame praegusel hetkel sülitada vanase kaevu enne, kui uus on valmis. me jätame kõrvale need, kes on aastakümneid aidanud teisi, investeerinud oma vaba aja inimeste elude päästmiseks. meil Poolas on üle kuuekümne tuhande vabatahtliku tuletõrjuja kokku üle nelja tuhande kolmesajase tuletõrjeüksuse, mis toetavad elukutselisi tuletõrjujaid. kaks tuhat kakskümmend viis tuletõrjujat, kes osalevad äh, tuletõrjetegevuses, nii et kokku me räägime umbes äh, seitsmesajast tuhandest inimesest, kellest kaheksakümmend kaks tuhat on kas lapsed või noorukid nagu te juba siin täna kuulsite, vabatahtlikud tuletõrjujad on tihti tegevad just maapiirkondades ning äh, äh selle süsteemi kaudu on võimalik äh, inimesed omavahel suhtlema panna. ministrina Poola valitsuses allusid ka tuletõrjed minule. tuletõrjeteenistusi reformiti, meie valitsus viis sisse õiguslikud sätted toetamaks vabatahtlikke tuletõrjujaid. ma lood-, seega soovin vabatahtlikele tuletõrjujatele kõike kõige paremat, aitäh, järgmisena kuue NGL fraktsiooni nimel kolmeks minut-, kolmeks pooleks minutiks sõna proua Pelletiele. Merci, madame la president. Äh, suur tänu, proua president. mul on hea meel äh, siin äh, saalis näha seda, et me püüame nähtamatut teha nähtavaks me ei näe igapäevaselt oma tuletõrjeid, ma räägin äh, inimestest, äh, keda igaüks meist on kohanud äh,, kes on aidanud liiklusõnnetuste juures või tulekahjude juures. ja tänu nende tööle on võimalik äh, meid sellist, nendest olukordadest päästa. ja need inimesed on väga olulised rasketel aegadel äh, linnas ja väikeses külas, kas siis, kui sajab, kas siis, kui sajab lund igaüks teist, teie sõbrad, teie sugulased vajavad ühel hetkel abi või päästmist, võib-olla ühel hetkel need inimesed tulevad teie elu päästma. Need on tuletõrjujad. eile, kui te tulite ühistranspordiga parlamenti nagu mina, siis äh, te võib-olla kohtasite ka neid väljaandeid, kus juhitakse tähelepanu nende probleemidele ja ma arvan, et tegelikult peaks olema meie kohus siin neid tänada ja austada. ma lisaksin, et Prantsusmaal äh, toimub nende toetuseks streik. Prantsusmaal ja enamikus liikmesriikides suur enamus sekkumistest toimuvad äh, vabatahtlike tuletõrjujate poolt üle, üle kaheksakümne protsendi. ja tegelikult tuleks neid veelgi enam öö, äh, tunnustada, nad ei saa, äh, nende eest ei maksta sotsiaalmaksu, neil ei ole kaitstud staatust. me ei saa lubada seda, et need inimesed oleksid lükata ja tõmmata ja nende turvalisus on meie au küsimus. eile ma rääkisin äh, elektrit Twiniga, kes on vabatahtlik äh, päästja äh, Alpides, noor päästja, kahekümne ühe aastane, on saanud põletushaavu, kes on püüdnud äh,, sest ta püüdis oma kolleegi kaitsta ja äh, ta sai hüvitist ainult üheksa tuhat eurot, sellepärast et äh, meditsiinieksperdid ütlevad, et ta ei teinud, et see ei olnud tööõnnetus. Teie, kes te siin istute mugavas tugitoolis, pange ennast selle noore inimese asemele. mõlemad jalad põlenud, see puudutab nii teie keha kui ka teie rahakotti nii et see vabatahtliku staatus on loomulikult sattunud ohtu, eh, sellepärast et Euroopa Kohus ütleb, et eh, tööaja direktiiv kehtib ka nendele inimestele. me oleme täiesti nõus selle eh, suunaga, mida see näitab. tegelikult oleks vaja põhimõttelist ümberkorraldust selle organisatsiooni toimimises ja mina peaksin ütlema, et et need, kes püüavad praegust süsteemi kaitsta, eksivad, vabatahtlik töö ei ole lahendus. see, need, kes meid täna kaitsevad, neid tuleb samuti kaitsta. Need, kes päästavad elusid, äh, tuleb samuti päästa, aitäh. suur tänu, nüüd proua Brune, kolm minutit. suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt tänada komisjoni nende teatise eest, äh, mis äh, põhjalikult äh, tegeleb selle tundliku teemaga, mis tuleneb valdkonnas tehtud kohtuotsusest. ma olen uus saadik ja see on minu esimene sõnavõtt täiskogu istungil ja ma käsitleksin kolme punkti. kõigepealt ma meenutaksin, et et eh, Euroopa Liidus on umbes kolm ja pool miljonit vabatahtlikku tule eh, tõrjujat ja nad tegelevad, nagu kolleegid viitasid, kõikide erinevate eh, teemadega, sealhulgas loodusõnnetused, mis on seotud ka kliima soojenemisega. me oleme saanud Matsaki kohtuotsuse, mis Äh, tegelikult käsitleb väga konkreetset olukorda, mitte kõiki vabatahtlikke tuletõrjujaid. nii et seetõttu komisjoni selgitus oli täiesti asjakohane, ma tänan teid selle eest, proua volinik. teine punkt, äh, ma märkasin, et komisjon leiab, et tuleb arvesse võtta liikmesriikide mudelite eripärasid. ma kuulsin ka, et te täiesti õigustatult viitasite subsidiaarsuse põhimõttele selles küsimuses äh, Äh, lahenduseks on lähenemine, mis äh, tagab meie päästeteenistuste sõltumatuse ja võimaluse kriisiolukorras kogu Euroopa Liidus äh, meie päästeteenistuste poole pöörduda minu kolmas punkt on natukene üldisem. tänane arutelu annab võimaluse meenutada, kui oluline on toetada elanikkonnakaitsemehhanisme sobivate Euroopa Liidu instrumentide kaudu äh, me oleme veel kaugel päästesüsteemide vahelisest koordineerimisest, meil on vaja äh, vastastikku üksteist toetada kriiside korral ja vahetada ka oskusteavet Eh, nii et ma loodan, et eh, tänane arutelu eh, lohutab meid teatud küsimustes, tagame oma elanikkonna kaitse ja samuti ka säilitame vabatahtliku teenistuse, mis tagab pääste paindlikkuse, territoriaalse ulatuse ja samas tõhususe. seetõttu ma usun, et need, kes kaitsevad meie kodanikke, aitavad meie ühiskonnal paremini toimida, kes kehastavad solidaarsust ja kollektiivsust meie ühiskonnas. suur tänu, kaks minutit, härra Rouget, palun. suur tänu, proua president kallid, aga vähesed kolleegid mm kui me räägime vabatahtlikest tuletõrjujatest, siis me peame silmas pidama seda või meeles pidama seda, et vabatahtlikud ja kutselised tuletõrjujad on iga päev valmis meie elusid päästma. igapäevaselt Prantsusmaal äh, põllumehed, käsitöölised, äh, väikeettevõtjad tõmbavad endale selga vormi, et inimesi aidata. see on julguse ja ühiskonna kasulikkuse näide, aga selle eest ei tasuta kuigi hästi. vabatahtlik tuletõrjuja on väga üksi ja väga maha jäetud. tema olukord ei ole tegelikult äh, eelmisest aastast võrreldes paranenud. Euroopa Kohtu äh, praktika annab meile võimaluse hinnata seda teenistust ja äh, professionaalset staatust. Äh, täielikku professionaliseerumist ei tohiks võimalusena kõrvale jätta. kuid äh, see ei ole mõistlik meie ühiskonna vastupidavuse seisukohast. elanikkonnakaitse äh, põhineb Äh, vabatahtlikul teenistusel, vabatahtlikud on kaheksakümmend protsenti Prantsuse päästjatest. nii et täielikult ei ole võimalik äh, neid professionaliseerida ja juriidilise äh, debati, poliitilise ja ühiskondliku debati juures tuleb arvesse võtta ka seda, et see on mõiste, mis on oluline kogu Euroopas, kõik kõikides Euroopa riikides tegutsevad vabatahtlikud. Ehm, kui me mõtleme ühiskondlike kriiside võimalusele, me peame olema valmis, me peame saama nendele inimestele loota kogu Euroopas. seetõttu meie ehm, edastame oma riikliku assotsiatsiooni ettepanekud ka oma Prantsusmaa Rahvusassambleele suur tänu, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimuse proua Zalevskalt? härra Rouget, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse proua Zalevskalt? jah, proua Zalevska, palun. proua e, president, proua volinik, kolleegid, ma tahaksin tänada proua voliniku väljendatud austuse eest vabatahtlike äh, tuletõrjujate tööle ja ka kirjelduse eest, kuidas see teenistus Euroopa Liidus toimub. mulle tundub, et selle teenistuse ülereguleerimine kahjustab ainult äh, vabatahtlikku päästeteenistust, ka meil Poolas on see olemas ja meil on hirm, et äh, nende struktuuri, nende struktuur võib olla ohus. ja ma arvan, et me peaksime pidama seda arutelu oma riikides, mina esitan Poolat ja ma pean ütlema, et viimasel kolmel aastal oleme eraldanud üha rohkem raha äh, selleks, et äh, seda teenistust toetada ja nad saavad palun vabandust, et ma katkestan, aga sinine kaart tähendab, et teil on pool minutit palun vabandust, härra Rouget, see ei olnud küll küsimus, aga kas teie sooviksite kommenteerida? okei <laughs> okay,, don't worry, don't worry, so. ärge muretsege, me jätkame nüüd järgmise kõnelejaga, poolteist minutit, härra Džambatski. ma tänan. kolleegid, volinik viimastel aastatel oleme näinud tervet rida intsidente, mis on pannud ohtu meie kodanikud. viimastel kuudel ja aastatel me oleme näinud kohutavaid põlenguid, milles hävib vara ja hukkuvad inimesed. vabatahtlikud tuletõrjed on tihtipeale ka abiks elukutselistele tuletõrjujatele, minagi olen neid abistanud vabatahtlikus korras, see on väga tähtis ülesanne ja me ei tohi lubada, et olemasolev regulatsioon seab ohtu tuletõrjujate süsteemi. Euroopa kohus otsustas, et valvesoleku aeg on ka tööaeg, see tähendab seda, et tuletõrjujatel on kaks ametit ja kõigile on selge, millised probleemid see võib kaasa tuua. tööaja direktiiv äh, koostati hoopis teises kontekstis ju ja ei tohiks äh, demotiveerida vabatahtlikke tuletõrjujaid. minu kogu austuse juures Euroopa Kohtu vastu ei tohi lubada seda, et kohtu valeotsus meid nüüd rajalt kõrvale viib. me peame optimaalse lahenduse nimel töötama, et mitte ei satuks ohtu meie vabatahtlike tuletõrjujate süsteem. härra Slutovski, ma tänan. tõepoolest, meid ei ole väga palju siin saalis aga me esindame erinevaid fraktsioone, erinevaid poliitilisi parteisid ja me kõik siinsamas räägime ühel häälel. on selge, et vabatahtlik tuletõrje on tähtis element julgeolekusüsteemis paljudes liikmesriikides. vabatahtlikud tuletõrjujad pühendavad oma elu mõnikord sellele ohtlikule ametile. ja esimesed tuletõrjedepood pärinevad juba üheksateistkümnenda sajandi algusest. jah, kui me oleme nii üksmeelsed täna siin, siis tahaks juhtida tähelepanu, proua volinik, sellele, et mida ütles härra Bergles, me väga palju saame tuletõrjujatelt ja me peame neile ka palju tagasi andma no,. Give... suur tänu. ja nüüd saab sõna jälle volinik proua Tyson, palun. suur tänu. lugupeetud saadikud, ma kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõtte ja ma loodan, et jah, suutsin hajutada natuke need kõhklusi ja kahtlusi, mis teil oli siin vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi osas Euroopa Liidus. vabatahtlik tuletõrjuja on paljudes liikmesriikides kodanikukaitse ja päästeteenistuse äh, alussammas ja seda ei saa kuidagi vaidlustada ja ma austan sügavalt neid inimesi. Äh, nüüd äh, tuletõrjet teenistuste korraldamine ja talitus on liikmesriikide pädevuses. igal liikmesriigil on siin oma eripära ja vajadused, aga tähtis on vabatahtlike elu ja tervist seejuures kaitsta ja tähtis on, et äh, seda, nende staatust ei kasutata kurjasti ära selleks, et kõrvale hiilida tööõigusest. praegused reeglid on piisavalt paindlikud. ja ma selgitasin juba seda mina omalt poolt olen rõõmus selle üle, kui ma saan liikmesriikide vahelisi kontakte tugevdada pärast Matsaki kohtuotsust Euroopa Kohtust. tähtis on leida lahendused, mis mõne, paljudes liikmesriikides on juba olemas ja tutvustan neid ka teistele. nüüd Prantsuse senat ja samuti organisatsioonid, on välja pakkunud mitmeid lahendusi, ma ei tea, kas need on parimad lahendused, aga mina lahkun voliniku ametikohalt, meie komisjon lõpetab ja ma ei saa võtta praegu kohustusi eh, uue komisjoni nimel, et ta hakkab menetlema neid ettepanekuid. aga ma arvan, et peamine on, et me tõesti oma seisukohad kujundaksime eh, teadlikult ja ma usun, et minu järglane seda ka teeb, aitäh suur tänu, proua volinik ja sellega on arutelu lõppenud. meie istungi protokoll mm, esitatakse heakskiitmiseks parlamendile järgmise istungjärgu alguses ja kui teil ei ole mingeid eh, vastuväiteid mm, eh, siin toodud avaldustele ametisse nimetamiste osas ja ka dokumentide osas, eh, siis kiidetakse need ka heaks. sellega on meie töö lõppenud